Hello everyone, I would like... ma tervitan kõiki, palun kohad sisse võtta. If you would like to be seated. So then we can start. niisiis, saame alustada pärastlõunase kohtumisega, siin on terve rida huvitavaid teemasid. meil on ettekande poliitikaosakonnalt äh, Nad tutvustavad uuringut Euroopa kui ülemaailmne tipptasemel teaduse keskus ja proua Vöglers on kutsutud meil esinema, tema on Leuven'i katoliikliku ülikooli professor eh, juhtimise, strateegia ja innovatsiooni osakonnast, samuti on ta Brügeli mõttekoja vanemteadur ja CEPR-i teadustöötaja, samuti Belgia Flaami Kuningliku Teaduste Akadeemia liige ja Akadeemia Europeana liige. aastal kaks tuhat neli, kaks tuhat kaheksa oli ta akadeem-, akadeemilisel puhkusel ja oli mm, Euroopa Komisjoni nõunikuks, samuti oli ta neli aastat Euroopa Teadusnõukogus ja äh, Riise eksperdirühma liige ja praegu on ta toimetuskolleegiumis ajakirja Science ning uuringus analüüsitakse Euroopa Liidu potentsiaali saada ülemaailmseks tipptasemel teaduse keskuseks. ja uuring hindab ka seda, kuidas Euroopa Liidu rahalised vahendid saavad selleks oma panuse anda. ja me taotlesime seda uuringut. Sinitres koordinaatorid <clears throat> tegid seda ja see on meie ettevalmistustöö protsessi üks osa Euroopa Horisondi programmi teemal. ja ma kohe kutsun professor Võõg Peeglersi oma ettekannet tegema. suur tänu, et andsite mulle võimaluse kõigepealt seda uuringut läbi viia, teiseks nüüd tutvustada lühidalt teile selle uuringu tulemusi ma eeldan, et te saate alati tutvuda selle Äh, raporti ka ise ja ma väga põhjalikult sellest ei räägi, lihtsalt räägin tulemustest lühidalt. nagu juba sissejuhatuses öeldi, mida me üritasime teha, välja tuua äh, selle, kuivõrd äh, suur on Euroopal olla ülemaailmse tipptasemel teadusekeskuseks ja me vaatame neid trende, mis on globaalsel teadusuuringute Ehm, teaduse ja tehnoloogia vallas ja anname ka soovitusi ja miks me arvasime, et me, meil on vaja sellist uuringut Euroopas. kõigepealt eh, väga suured muutused toimuvad eh, ülemaailmselt teaduse tehnoloogia vallas ja eh, suund on multipolaarsuse suunas ja Hiina on öö, äh, uueks pooluseks USA, Euroopa Liidu ja Jaapani järel. ja on mõned oha, ohud ka, kui Hiina tõesti uueks pooluseks muutub, siis Euroopal võib-olla on raske oma juhi positsioonid säilitada, aga samas võib seda näha ka väga positiivsena, kõik osapooled võidavad, sest kasvab teaduse tehnoloogia suutlikkus pakkuda uusi võimalusi arenguks, on võimalik teha koostööd ja süvendada teadusuuringuid ja paremini spetsialiseeruda. ja sellest tõuseb suur tulu. ja nüüd Euroopa kui tipptasemel teadusekeskus. meil on olemas raamprogramm ja teised poliitilised instrumendid. Äh, Euroopa Horisont, järgmine raamprogramm, need kõik on head võimalused, mis võivad meile olla suureks abiks. ja räägin ka sellest suundumusest, et mit-, multipolaarsus tekib teaduse tehnoloogia vallas maailmas jah, andmed te leiate meie aruandest, aga millised need trendid siiski on üldjoontes? kõigepealt Hiina tõus, väga tähtis on see, et see tõus on väga kiire ja mida see kaasa toob teadusele, tehnoloogiale, innovatsioonile, siin on kõik need erinevad mõõtmed välja toodud sellel väga kiirel tõusul. kui me vaatame teadust, siis tõesti, tempo on väga kiire ja USA positsioon on ka öö, endiselt väga tugev ja nad on esirinnas, aga Hiina jõuab kannule ja kui me vaatame inseneriteadusi, ehm, keemiat, materjalitööstust, siingi näeme Hiina tõusu. seal on see veelgi kiirem ja mitte ainult koguseliselt, vaid ka kvaliteet väga kiiresti kasvab aga kõige tähtsam on see, et mil määral see multipolaarsus, uute pooluste teke, Hiina tõus, kas äkki sellest saab Euroopa Liit kasu? ja kas Euroopa Liit suudab seda multipolaarsust ära kasutada? jah, me näeme, et rahvusvaheline koostöö on üks mehhanism, Ähm, mis võimaldab ära kasutada avanevad võimalused, rahvusvaheline koostöö selleks, et omaenda tipptasemel teadust edasi arendada. rahvusvahelised uuringud on kõrgema kvaliteediga ja äh, see on hea mehhanism. teine tähtis mehhanism, mida käsitleda, on ka äh, uurijate, teadurite rahvusvaheline liikuvus see on ka suurepärane võimalus tipptasemel teadust arendada. tavaliselt need, kes on liikuvad, on kõrgema kvaliteediga kui mitteliikuvad teadurid ja seegi on üks mehhanism, mis äh, tuleks ära kasutada, sest äh, see võimaldab äh, tipptasemel teadust edasi viia, aga see tähendab ka ajude äravoolu ühelt poolt, samas me näeme, et kui on hea kombinatsioon väljavoolust ja sissevoolust, kui ollakse piisavalt avatud mõlemal suunal, kui suudetakse ka ligi meelitada, siis eh, tulemuseks on kõrgema kvaliteediga teadusuuringud. nii et rahvusvaheline teadurite liikuvus on tõesti olukord, millest kõik võidavad ja annab võimaluse ka see multipolaarsus paremini ära kasutada. kuidas äh, siis meil sujub rahvusvaheline teadusalane koostöö? siin me räägime sellest. kõigepealt äh, rahvusvaheline koostöö, need äh, kirjutised, mis üheskoos on avaldatud, koostöö, koosautorlus me oleme siin palju avatumad Euroopas kui Hiina näiteks on, aga rahvusvahelised sellised äh, ühised publikatsioonid jäävad siiski peamiselt Euroopa Liidu siseseks ja on suunatud Euroopa Liidu siseturule. aga äh, rahvusvaheline koostöö äh, on tähtis ka väljapoole Euroopa Liitu ja me näeme, et need trükised, kus on autoriteks Euroopa Liidu autorid pluss väljaspoolt Euroopa Liitu autorid, on palju kvaliteetsemad kui puht Euroopa Liidu sisesed eh, teadustööd lausa kolm-neli korda kõrgema kvaliteediga, kui on kaasatud välis kolmandatest riikidest autorid. ja kui me vaatame, kellega me siis koostööd teeme ja kuivõrd aktiivselt oleme kaasanud autorid ka väljaspoolt Euroopa Liitu, siis me näeme, et USA ja Hiina on väga tugevad partnerid, vaatamata praegustele raskustele, mis on nende kahe riigi vahel praegu. samas teadussidemed on tugevad ja üha kasvavad. USA, Hiina koostöö on palju kaugemale arenenud kui suhted Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, vaatame siin Ühendkuningriiki, Prantsusmaad ja Saksamaad, suuremaid riike. Nemad ka on rohkem koostööd tegemas USA ja Hiinaga. aga see koostöö toimub aeglaselt, kasvab aeglaselt. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid rohkem rahvusvahelist koostööd arendama nende peamiste tegijatega maailma areenil me teame, et selline koostöö tõenäoliselt äh, toob kaasa ka äh, paremad tipptasemel tulemused. ja Ühendkuningriik on tegelikult kõige suurem koostöötegija USA-ga ja Hiinaga. teine tähtis mehhanism oli rahvusvaheliste annete mobiilsus, liikuvus ja siin me oleme põhjalikult oma uuringus seda teemat analüüsinud, aga annan lihtsalt äh, põgusa ülevaate. USA ja Hiina jälle, äh, nende puhul andekate teadurite liikuvus on palju suurem kui Euroopa teadurite liikuvus, enamik äh, doktorante USA-s kes on välisdoktorandid, tulevad Hiinast ja see seondub ka Hiina tõusuga. me näeme ka tagasipöördumist eh, Hiinasse samas see, nad jäävad ikka kauaks siiski USA-sse, üheksakümmend protsenti pärast kümmet aastat ikkagi on veel USA territooriumil ja USA-le tõuseb sellest suur tulu, kui nad jäävad sinna pikemaks. ja me näitame ka, et see on kasulik mõlemale poolele, nii USA-le kui Hiinale oma uurimuses. ja võib-olla USA-le pisut rohkem kui Hiinal hetkel. USA jaoks on see kasulik, sest väga kvaliteetsed on öö, äh, need eh, isikud ja nad suudavad, eh, kuna kohalik tase on juba niivõrd kõrge, veel kõige paremaid andeid eh, veel juurde meelitada. nii et USA jaoks kvaliteet on kõrge just tänu sellele, et nad suudavad parimad anded endale meelitada. see on kaksteist protsenti kõrgem keskmisest tasemest kvaliteet, mis näitab tõesti, et väga suured anded, peamiselt Hiinast, õnnestub USA-sse meelitada. aga nüüd Hiina jaoks, millised on plussid? jah, ehkki eh, ollakse kohalikest madalama kvaliteediga, samas USA avatus, kui naasetakse, on kasulik ka Hiinale. nii et kõik võidavad. Hiina, kes USA-sse väga palju teadureid saadab, nad kaotavad jah, palju kõrgekvaliteedilisi teadureid, need, kes lahkuvad, on väga kõrge kvaliteediga, parimad lahkuvad enamik USA-sse ja annab panuse seal USA teaduse arengusse. nii et Hiina jaoks ühelt poolt on tegemist tõesti ajude äravooluga, aga samas eh, sissevool eh, on siiski kõrgema kvaliteediga kui eh, kohapealne Hiina tase. nii et sellega nad võidavad oma avatusest. Nad saadavad oma teadurid teele ja kui eh, need, kes neile tulevad, ei ole küll eh, väga kõrge kvaliteediga, ei ole nii kõrge kvaliteediga kui lahkujad, ometi kõrgema kvaliteediga kui kohapealsed Hiina teadurid. ja need kes saavad kasutada ära parimaid Hiina andeid, loomulikult võidavad sellest kõige rohkem. nii et Euroopagi peaks meelitama ligi mitte ainult neid, kes USA-st nüüd juba naasevad, aga võib-olla ka neid, kes Hiinast välja lähevad. ja kes on kõige avatumad riigid? Šveits, Ühendkuningriik ja Põhja-Euroopa riigid. jah, tippteadmised ja avatus on tihedalt seotud need, kes on kõige avatumad riigid, on ka kõige paremate tulemustega teaduses riigid. Nad on avatud äh, annetele ja äh, need, kes tulevad, on palju kõrgema kvaliteediga kui kohapealsed teadurid. aga samas nendest riikidest on ka väga suur väljavool. Šveits näiteks, seal on kõige suurem väljavool ja sama ka Ühendkuningriigis, aga need, kes lähevad, on samuti väga kvaliteetsed teadurid. tegelikult Šveitsi puhul isegi kõrgema kvaliteediga teadurid lahkuvad kui need, kes jäävad Šveitsi, nii et ajude äravool, aga samas lõpptulemusena ikkagi võidab ka Šveits. nii et veel kord, avatus on ülioluline. ja avatud peab olema nii sisse kui välja liikumise osas Äh, nüüd lõunapoolsed riigid Euroopas, jah, siin on tegemist peamiselt erud, ajude äravooluga ja lähevad ära just kõige andekamad võrreldes nendega, kes jäävad. ja naasjad ja sissevool jällegi on kõrgema kvaliteediga kui kohapealne tase. nii et tähtis on, et need riigid tõesti tõstaksid oma teadusuuringute taset. samas äh, on äravool siiski suurem kui tagasivool või sissevool, nii et toimub ajude äravool. aga kui õnnetuks suurendada tagasitulekut ja sissevoolu, siis see kindlasti aitaks kaasa teaduse arengule. nii et äh, see multipolaarsus ja tipptasemel teadus. kuidas nüüd raamprogramm on panuse andnud sellesse eesmärki. kõigepealt eelarve kasvab, see on hea uudis. ja e, just e, esimesele sambale on väga palju vahendeid pühendatud Euroopa Teadusnõukogule. see kõik on suurepärane, aitab kaasa tippteadmiste kasvule, tippteaduse kasvule. aga e, mida see tähendab? need kirjutised ja teadustööd, mis tulevad raamprogrammi toetusel, on kõrgema kvaliteediga kui maailma keskmine eh, teadustööde tase. nii et raamprogramm tõesti on võtnud sihikule eh, tipptasemel teaduse eesmärgi, et on tõstnud trükiste taset, kolm-neli korda kõrgema kvaliteediga on need teadustööd, mis on tulnud raamprogrammi toetusega. ja teadusnõukogu instrument on ka olemas raamprogrammis ja väga sihipärane, samuti suunatud tipptasemel teaduse toetusele nüüd vaatasime, kuidas raamprogramm aitab mobiliseerida rahvusvahelist koostööd ja andekate teadurite liikumist. jah, tähtis on kasu saada sellest multipolaarsusest, mis on tekkinud. kõigepealt me vaatasime rahvusvahelist koostööd Euroopa Liidu poolt ja raamprogramm üritab toetada Euroopa Liidu sisest koostööd ennekõike ja äh, raamprogrammi abil sündinud teadustööd on palju kõrgema kvaliteediga kui mitte rahalist toetust saanud teadustööd, aga enamik äh, ikkagi sellest koostööst jääb Euroopa Liidu raamidesse ja väga vähe rahastatakse raamprogrammist koostööd kolmandate riikidega. aga jah, kui äh, rahastada ka koostööd väljapoole, siis äh, võib-olla kannatab Euroopa Liidu sisene koostöö. aga ka, kui väliskoostööd rahastatakse, siis on ka kvaliteet kohe hüppeliselt kasvanud nendel teadustöödel, mis on toetust saanud. nii et raamprogramm tõesti äh, saab parandada veel ka koostööd toetamist kolmandate riikide teaduritega ja veel üks mehhanism, rahvusvaheline liikuvus. siin on raamprogrammis spetsiaalne instrument Marie Curie eh, stipendiumid, teisedki instrumendid eh, toetavad liikumist, aga see on spetsiaalne liikumist toetav instrument, MSCA, aga samas toetab ennekõike Euroopa Liidu sisest liikumist, kui me vaatame, kuidas seda eelarvet on kasutatud, enamus läheb doktoriõppele, mis on väga oluline, aga stipendiumid Marie Curie alt võiksid veelgi kasvada just mobiilsuse toetuseks. ja kui me vaatame neid stipendiume, siis enamik läheb Euroopa Liidu sisesele liikumisele ja väga vähe väljapoole Euroopa Liidu liikumisele Eh, eh, USA on hästi esindatud, sellisel juhul Hiina samas on alaesindatud. ja Marie Curie stipendium saab paremini aidata ka neid, kes naasevad. Eh, nii et üldjoontes Marie Curie eelarve on küll üsna väike, siin annab veel üht-teist parandada. ja lõpetuseks millised on meie soovitused tulevasteks tegevuspoliitikates? ma arvan, et see on kõik iseenesestmõistetav. me, tähtis on mõista, kuidas teaduse tehnoloogia maastik tulevikus välja näeb, kas ta jääb avatuks ja multipolaarseks ja kõik need poolused, kas nad jäävad avatuks ja omavahel ühendatuks, see on kõik alles ebaselge ja, või tekivad hoopis sissepoole vaatavad boonused. aga on selge, et kui me tahame ülemaailmselt tipptasemel teadust, mis majanduskasvu tagant tõukas, siis tuleb kõik poolused hoida avatuna ja omavahel seotuna. aga kui siin tekib äh, pooluste äh, eraldus, mis siis juhtub? Hiina on juba poolusena piisavalt võimas ja saab ka ise elujõulisena edasi areneda. ta jääks elujõuliseks ka, kui ta ei oleks avatud. USA sõltub väga palju sellest, kuivõrd nad suudavad kõige paremaid andeid kaasata, ligi meelitada ajas äh, võib-olla nad hakkavad kaotama oma positsioonides. Euroopa Liit jääb elujõuliseks, kui ta on piisavalt integreeritud sisemiselt, et olla üheks pooluseks ja siis võrreldav USA ja Hiinaga. aga Euroopa Liit peab jääma ka piisavalt avatuks väljapoole Euroopa Liitu. Need on need kõige tähtsamad soovitused meilt peab olema avatud ja ühendatud poolus, ühendatud teiste poolustega maailmas olla, tuleb atraktiivne poolusena ja investeerida. see on kõige tähtsam. tuleb edasi investeerida tipptasemel teadusesse, sest sellega on võimalik liikuvaid andekaid teadlasi kõige paremini ligi meelitada ning ka edasi peab Euroopa Liidu sisene liikumine eh, tugevnema, aga samas ei tohi ignoreerida seda, et peab olema ka liikumine väljapoole. tähtis on teha koostööd ja saata oma andekad teadurid eh, väljapoole ja ka väljaspoolt Euroopa Liitu, eriti USA-st ja Hiinast kaasata liikuvad teadurid meile. nii palju siis minu poolt praegu, hea meelega kuulan teie märkusi ja ettepanekuid. suur tänu, kolleegid. me pisut hilja alustasime, nii et ma palun, et te nüüd, nüüd ajast kinni peetaksite. alustame koordinaatoritest, igaüks kaks minutit tere pärastlõunat, ütleb härra proua Carvalho. jah, me oleme kaua koos teiega töötanud, Reinhild, nii et tere tulemast nüüd siia meile. mul on mõned märkused ja küsimused. kõigepealt need koostöö korras teadusuuringud ja teisalt eh, teadusuuringud eh, te koostöö olulist olete te ikka rõhutanud. ja et tuleb luua selline koostööruum, see Euroopa teadusuuringute ala. ja et väga palju selliseid ühisartikleid on ilmunud just tänu raamprogrammi toetusele. aga nüüd on tendents selline, et rohkem ja rohkem tuginetakse üksikutele meeskondadele. Eh, kuidas need asjad kokku käivad? ja teine küsimus avatuse kohta. ma kaitsen kahel käel avatust. jah, eh, teadus peab olema võimalikult avatud, aga nüüd innovatsioon. ja kui me vaatame rakenduslikku poolt jah, teadus on nagu globaalsel tasandil ja avatud äh, kogu maailmas, aga innovatsioon on pigem regionaalne, kohalik nähtus. ja koostöö ja avatus on sel innovatsiooni puhul mitmedel põhjusel mõnikord keerulisem. võib-olla räägiksite ka avatusest innovatsioonis ja tehnoloogias? suur tänu sotsiaaldemokraadid, palun. kas on keegi? kui ei, siis järgmine on proua Ljabajova. suur tänu selle ettekande eest, suur tänu uuringu eest. lühi-, need lühikesed küsimused kõigepealt. mida saaks ära teha selleks, et erainvesteeringuid rohkem kaasata, et kombineerida riiklikud avalikud ja erainvesteeringud teadusuuringute tegemiseks. teiseks, eh, pärast seda, kui te kõik eh, uuringu tulemused läbi analüüsisite, kas sünergiat on piisavalt? nii valdkondlikku sünergiat, eh, tööstus, haridus, teadussektor ja rahastamist Euroopa Liidu tasandi, liikmesriigi tasandi rahastamine, kuidas siin paremat sünergiat saavutada? ja veel, te rääkisite huvitavatest eh, koostöövormidest USA ja Hiina, Ühendkuningriik ja USA. et mis on selle koostöö aluseks teaduse vallas? ja veel üks selline filosoofiline küsimus, et mida teha Euroopas selleks, et noored anded meile jääksid ja et eh, me ka neid eh, suudaksime ligi meelitada. USA-l on see õnnestunud. aga kuidas meie Euroopas eh, seda teeme, kas me peame parema hariduse andma, kuidas kaasata andekaid noori väljaspoolt Euroopa Liitu, ma kardan, et Euroopa muidu jookseb tühjaks nendest suurtest annetest. suur tänu, härra Denissov suur tänu selle uuringu eest. härra Niinistö ütleb, eh, jah, tähtis on, et me, kui me konkureerime USA ja Hiinaga teadusuuringute arendustegevuse vallas, et me oleksime heade tulemustega ja mina soomlasena Põhja-Euroopast olen kogenud, et koostöö rahvusvaheliselt Põhjamaade vahel on taganud meile edu teaduses ja arendustegevuses ja uuringki rõhutab, et mitte ainult Euroopa Liidu sisene avatus, vaid ka avatus välja, välismaailmale on oluline, et edu Euroopa Liit saavutaks ja meil on sellised eh, pehmed eh, meetmed ja võim, mida ära kasutada. kui teil on mingeid mõtteid selles osas, siis tahaks kuulda ja mul on veel kolm märkust. Eh, kõigepealt teadusuuringute kulutused, kui me vaatame investeeringut, mis tehakse Hiinas teadusuuringutesse ja arendustegevusse, aga samuti äh, Lõuna-Koreas on väga suured investeeringud, siis me näeme, et need kasvavad üha, aga Euroopa Liidu liikmesriikides sugugi mitte. Äh, just probleemid on liikmesriigi tasandil, kuidas ikkagi tagada, et kogu Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid tõesti investeeriksid teadus- ja arendustegevusse ja jälle teadurite ligimeelitamine. see on ülioluline Euroopa tuleviku jaoks, aga ka kogu maailma tuleviku jaoks. aga meil on selleks vaja ka maailmaklassi infrastruktuuri meil on pikaajalist strateegilist lähenemisviisi vaja ka teadusuuringute ja arendustegevuse infrastruktuurile ja see ka muudaks atraktiivsemaks tuleku Euroopasse ja teaduse avatus, mitte ainult äh, teaduse avatus, andmete avatus on samuti oluline. et kuidas teadlased äh, sa-, panna avama oma andmebaase, et need oleks kättesaadavad kõigile teadlastele grazie, grazie per l'elaborazione de, dello studio, grazie per la presentazione. suur tänu, ütleb härra Borja. suur tänu ka ettekande eest, aga mul on mõned küsimused. jah, annete ligi meelitamine kolmandatest riikidest, millised sektorid vajavad välispanust meil? et olukord praegusega võrreldes paremaks hakkaks minema jah, me oleme analüüsinud Lõuna-Euroopa liikmesriikide ajude äravoolu probleemi. jah, see loob suured võimalused äh, teistele riikidele, samas meie teadus kannatab nüüd jah, rahastamise kasv, eelarve kasv on üks asi, kuidas peatada see äravool, aga on veel äkki muid meetmeid. ja kuidas ka see puudutab naasvaid teadureid, millised tõkked on nende naasmise teel? No other... ma ei näe, et et äh, rohkem koordinaatoreid meil kohal oleks, siis on võimalik küsida teistelgi. andke palun märku, kes soovib küsida. ühe, proua Markes. Uh, muito obrigada pela palavra e parabéns pelo estudo. Suur tänu minu küsimus puudutab seda, et meie teadlased ikkagi maha ei jääks. ja kuidas olla kaasavam Euroopa Liidus, koostöö kolmandate riikidega. millised probleemid meil on andekate teadurite ligimeelitamisel, jah, sellest te rääkisite, aga meil on vaja Euroopas mõelda ka selle peale, kuidas korraldada koostööd kolmandate riikidega, mitte ainult meie konkurentidega USA ja Hiinaga, vaid ka teistega ja võib-olla peame mõtlema ka, kus me saame andeid edasi arendada ja et nad jääksid koha peale, need ei pea tulemagi Euroopasse seegi võiks olla üks koostöö aspekt. näiteks koostöö teadusuuringute keskustega mõnedes kolmandates riikides, nendes mandritel, mis on jäänud nagu tahaplaanil, nagu näiteks Aafrikas. Thank you very much, madam uh, Fox. suur tänu, kolleeg Fox, palun, üks minut. mikrofon, palun Have, you have to open the microphone. on mikrofon sisse lülitada. ma vabandan, olen uus. suur tänu selle aruande eest, mis puudutab ülemaailmset teadust, siis mulle valmistas muret see, et Euroopa Liit käitub sellise suure plokina, mis ei julgusta mitte äh, mitte koostööd rahvusvaheliselt, vaid hoopiski konkurentsi Hiina ja, ja USA-ga. ja see, et me teeme rohkem koostööd liidusiseselt ja mitte väliselt, on minu hinnangul samuti traagiline. kuidas tegeleda liikuvuse probleemidega, rääkisime ajude väljavoolust, aga üks probleemidest, nagu ka Ühendkuningriigis, on see, et paljud kohalikud andekad inimesed kes Ühendkuningriigis elavad. kui me neid ignoreerime ja loodame saada lihtsalt Hiinast pärit doktoriõpilasi näiteks. me ignoreerime seega enda inimesi ja me peaksime tegelikult hoopis kohalikke, näiteks kohalike taustaga inimeste oskusteadmisi tõstma, sellesse investeerima. ja see viib eh, teatava laiskuseni eh, just eh, teadustöö arendamisel. suur tänu, kas keegi teine soovib sõna, kui mitte, siis annan sõna vastuseks. Uh, suur tänu kõikide nende küsimuste eest, küsimused olid suurepärased ja kui te selliste küsimuste arutamisega siin tegelete, siis ma olen kindel, et parlament teeb väga head tööd. nüüd üritan väga lühidalt vastata kõikidele küsimustele, aga hea meelega vastan teile ka hiljem pikemalt. kõigepealt, mis puudutab, mis puudutab raamprogramme kui ja kuidas see on seotud meeskondade loomisega. jah, meeskonnad on väga olulised, aga paljud Eh, nendest meeskondadest eh, on juba väga rahvusvahelised, nii et eh, nii liikuvus kui ka rahvusvaheline koostöö on väga olulised mehhanismid. tihtipeale rahvusvaheline koostöö tuleb pärast seda, kui meeskonnas on erinevad inimesed, kes on tulnud erinevatest paikadest, nii et koostöö meeskondades toimib väga hästi, kui need meeskonnad on avatud ande liikumisele. nii et ma ei näe, et seal oleks mingi vastuolu, vaid hoopiski on need mõlemad aspektid üksteist vastastikku toetavad ja loovad või aitavad luua sünergiat. mitmed teist märkasid ka seda, et rääkisime avatusest teaduses võib-olla on lihtsam seda teha, kui rääkida innovatsioonist. tõsi on see, et eh, mida lähemale jõuda eh, sellisele kommertsaspektile, seda eh, lihtsam on rääkida ka sellisest win-win olukorrast. me näeme, et innovatsioon ja partnerite vaheline koostöö Eh, mis puudutab patente ja ettevõtete vahelist koostööd, eh, see tuleb tihti pärast seda, kui riikidel on juba loodud tugev teadusalane koostöö ja meil on suur andekate inimeste liikuvus, kui need, see, see liikuvanne nii-öelda riiki jõuab, Eh, siis eh, ta ei pruugi sinna jääda, nii et on oluline, et eh, ka ettevõtete vaheliselt oleksid sidemed tugevamad. ja see rahvusvaheline andme või annete kogu on samuti oluline, seda tuleb kasutada oma kasuks, nii et teadusavatus aitab meil kasutada ära annet ka innovatsiooniks. nii et ettevõtted peaksid kohale meelitama annet, nii et üleilmastumist tuleb siin ka ära kasutada. veel üks hea küsimus puudutas seda, kas Euroopa Liit kasutab piisavalt ära sünergiat erinevate vahendite vahel ja ka sünergiat kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi rahastamise vahel ja ka raamprogrammi rahastamise vahel kindlasti võiks eh, seda paremini teha. mainisin juba Marie Curie vahendit eh, liikuvusvahendina, see võiks paremini eh, olla kooskõlla viidud teiste vahenditega, seda võiks kindlasti teha. ja ma lootsin näidata, et väga palju saab sellest kasu lõigata, kui sünergia on suurem mis puudutab aga kohaliku tasandi rahastus, need riigid, kus anne kohal on, on väga oluline kasutada ka eh, fonde ja rahastamisvahendeid eh, selleks, et julgustada tagasipöördumist. et need riigid, kes kasutavad vahendeid ära, kindlasti meelitavad ligi rohkem annet kuidas seda teha, kuidas andekaid inimesi riiki tuua, kuidas me saame selles veenduda, et see toimub. teatav analüüs on juba läbi viidud, oleme uuringuid korraldanud, oleme küsinud, mis inimesi motiveerib, kui nad rahvusvaheliselt liikuvad on. see puudutab ka raamprogrammi ja uuringud näitavad, et liikuvad inimesed, andekad inimesed on väga olulised ja põhjus, miks nad tahavad kolida, on see, et see aitab neid edasi nende teadusalases äh, karjääris. ja see ongi põhiline motiveerija, see selgitab ka seda, miks kõige andekamad inimesed tahavad minna heasse keskkonda, sellisesse keskkonda, kus on juba tipptasemel teadus ja nad tahavad teha koostööd teiste andekate inimestega nii et eh, see näitabki, kui oluline on, et tipptasemel teadus oleks juba olemas. ja on oluline arendada kohalikul tasandil eh, tipptasemel teadust, kuna liikuv anne just seda otsib. siis rahvusvahelistumine ja kohalik koostöö ja samuti see küsimus, mis puudutas Euroopa Liidu sisest koostööd ja selle välist koostööd. ma leian, et mõlemad aspektid toetavad üksteist, neid ei saa seal eraldi vaadelda. Euroopa Liidu sisene koostöö on väga oluline selleks, et tipptasemel teadust siin toetada, aga see ei ole kunagi asendajaks Euroopa Liidu välistele sidemetele vastupidi, kui ka välised sidemed on olemas, siis on võimalik eh, ka seespool paremini koostööd teha ja vastupidi, nii et eh, kunagi ei pea valima, kas üks või teine. Eh, vastupidi, rahvusvahelisi sidemeid me loome kohalikku keskkonda arendades. nii et üks täiustab teist siis, mida veel küsiti? mainiti ka taristut, see on väga oluline ja ma arvan, et see on oluline ka sellele nii-öelda mobiilsele liikuvale andele ja mitte ainult teadustaristu, vaid ka kohalik teadustöö, teadlased. igal juhul taristu edendamine aitab kindlasti inimesi siia tuua ja näiteks Marie Curie ja teiste meetmetega on seda võimalik teha. selleks, et raamprogrammi tegevusest rohkem kasu saada. siis mainiti mitu korda ka seda nii-öelda ajude väljavoolu küsimust, mis on lahenduseks sellele probleemile ja ma arvan, et väga oluline on siin tähele panna, et ei ole võimalik ajude väljavoolu peatada, kui me peatame inimeste lahkumise, kui me takistame inimesi lahkumast. ma arvan, et seda on väga oluline tähele panna. me peame vastupidi inimesed saatma väljapoole kogemusi koguma ja siis hoopiski nägema vaeva sellega, et nad tagasi tuleksid. nii et eh, veenduge selles, et et te toote need inimesed tagasi ja kõrvaldate takistused selleks inimesed ei pöördu tagasi, kui eh, nad ei ole veendunud, et see ei sea nende teaduskarjääri ohtu. nii et tuleb vaadata kohalikku süsteemi ja mitte ainult riiklik süsteem ei ole siin oluline, peame taaskord Euroopa teadusruumist rääkima ja seda arendama selleks, et inimesi tagasi kutsuda, nii et avatus on siin taaskord oluline ja peame Euroopa teadusruumi arendama selleks, et veenduda selles, et inimesed naasevad. samuti tipptasemel teadus ja kaasatus ja selle seotus just kaasatusega. oluline on siin tähele panna, et kui me tahame tipptasemel teadust arendada, siis on väga oluline liikuvus. ja seeläbi tagame, et kaasatus ja ühtekuuluvus on seal tagatud. Need taaskord ei ole seal vastukäivad aspektid, kui me tahame kaasatust suurendada, siis peame arendama seda külge, mis on seotud avatusega selleks, et võimalikult laiaulatuslikult tipptasemel teadust arendada. ja siis viimane küsimus eh, oli selle kohta, kas eh, me üritame lahendada seda küsimust kuidagi nii-öelda laisalt ja üritame ainult Hiina talente siia tuua. ma arvan, et see ei ole kindlasti kuidagi laisk lahendus. parimad eh, Hiina teadlased tulevad ainult sinna, kus on kõige parem teadusruum ja keskkond. nii et kui kohalikul tasandil ei ole väga häid teadlasi, siis parimad neist siia ei tule. nii et ma ei näe küll kuidagi, et see oleks laisk viis või laisk lahendus. kõige parem viis eh, tuua siia neid teadlasi, kes tipptaseme arendamisel kaasa aitavad, eh, tulebki arendada kohalikku keskkonda suur tänu, kogu see teema on väga oluline, suur tänu selle väga kasuliku ettekande eest. me saame seda kasutada selleks, et arutada järgmist raamprogrammi, nii et suur tänu, professor. ma olen kindel, et kuuleme teilt veelgi. Te olete suurepärane teadlane selles valdkonnas, nii et suur tänu teile tulemast Uh, nüüd, head kolleegid, tervitame siin härra Juhan Lepassaart. ta on äsja valitud eh, Euroopa Liidu küberturvalisuse ameti tegevdirektor, nii et eh, tervitame teda siia oma koosolekule. ja tuletan teile meelde, et küberturvalisuse määruse artikli kolmkümmend kuus kohaselt peab enne ametisse nimetamist äh, haldusnõukogu valitud kandidaat esinema ka Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees, see tähendab siis meid. meil on täna selleks ette nähtud üks tund aega, me kuuleme esitlust äh, tegevdirektori kandidaadilt ja pärast seda on meil võimalus ka küsimusi esitada ja lõpuks saame neile küsimustele ka vastused, nii et loodame, et see arutelu on igati viljakas. niisiis, härra Lepassaar, teil on sõna, palun. suur tänu. head liikmed, head parlamendisaadikud, ma tänan teid selle võimaluse ees ennast siin esitleda ja arutleda selle üle, mida Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet ja NISA saab teha selleks, et suurendada küberturvalisuse taset Euroopa Liidus. küberturvalisus ei ole mitte ainult tehniline väljakutse ja see ei puuduta ainult infoturbe e, spetsialiste, uus küberturvalisuse määrus, mis sel suvel jõustus, leiab, et küberturvalisus on kogu siseturu e, toimimise selgrooks ja see toetab kõiki meie elu aspekte ja on Euroopa Liidu majanduskasvu mootoriks. küberturvalisus on valdkond, mis toetab põhiõiguste kaitset internetis ja meie võtmetähtsusega sektorite eh, telekommunikatsioon, finantssektor, eh, transport ja nii edasi eh, toimivad. teatavad poliitikameetmed nõuavad äh, oskusteadmisi, pädevusi ja võimekusi, mis äh, peavad sammu tehnoloogiliste arengutega. Äh, küberturvalisuskeskkond on seega oluline. NISA aitab kaasa kõrge taseme säilitamisele. küberturvalisuse alane nõu no, Eh, on midagi, mida Enisa pakub. praegune eh, tegevdirektor on tunduvalt aidanud kaasa sellele, et ameti pädevusi on arendatud ja tänan teda selle eest. praegu on küberturvalisus muutumas üha olulisemaks eh, kõikidel ühiskonna tasanditel ja kasvavate probleemide ja keerukamate probleemidega on Euroopa Liit ka keerukama seadusraamistiku loonud. see aitab Enisal juhtida eh, küberturvalisuse valdkonna. ma tänan endist selle komisjoni esimeest eh, selle eest, et küberturvalisuse määrusega on nii palju tööd tehtud, aga ka teisi, kes on sellega aidanud nagu äh, proua Piedrik de Castilla ja teised. tahan tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et meile on selline seadus või õiguslik raamistik loodud, mida Enisa saab nüüd kasutada koos selle uue raamistikuga võib küberturvalisus äh, Eh, küberturvalisuse määrusest saada midagi eh, küberturvalisusele, nagu eh, andmekaitse üldmäärus on praegu andmekaitsele. liikmesriigid alles alustavad ka NIS küberturvalisuse direktiivi rakendamist ja amet aitab liidul raamistikku kõige paremal viisil ära kasutada. seda on võimalik teha tugevusi kasutades, ära kasutades ja liidu vajadusi paremini peegeldades. hea esinaine, selgitan nüüd, kuidas mina näen Enisa rolli, eriti infoturbe ja küberturvalisuse sertifitseerimise raamistikus. mis puudutab eh, infoturvete amet peaks aitama kaasa sellele, et luua arusaam sellest, kuidas direktiivi kõige paremini kasutada. ja amet võib aidata süstemaatilise kvalitatiivse analüüsi väljatöötamise erinevates liikmesriikides ja erinevates sektorites. amet võib aidata liikmesriiki koostöörühma läbi parimaid tavasid välja kujundada ja kuidas rakendada parimaid lähenemisviisi koos teiste liit, ametite ja organisatsioonidega. samuti võib amet aidata viia läbi analüüse selleks, kuidas paremini liidu tasandil nende probleemidega tegeleda, nagu näiteks küberturvalisus või pilveteenuste suurem kasutamine samuti võib amet aidata liikmesriikidel oma pädevusi välja arendada, eriti mis puudutab ekspertide võrgustikku ja pädevuste kogumit kogu liidus, mida on võimalik kasutada selleks, et abi saada. samuti luuakse eh, pidev abi kübervastupidavusvõime arendamiseks ja samuti tehakse koostööd Euroopa Liidu erinevate ametite, ametite ja ka äh, avaliku sektori asutustega. lisaks sellele luuakse ja suurendatakse usaldust, dialoogi liikmesriikide vahel suurendatakse, tööstus, tööstuses kasutatakse seda samuti ja kasutatakse ka eh, õppuste läbiviimise võimalust. Eh, liikmesriikidel saab amet aidata eh, koostada ka pärast intsidente vastavaid aruandeid ja võtta järelmeetmeid. erinevate oluliste sidusrühmade abiga suurendatakse kõikide nii-öelda digihügieeni ja arendatakse kõikide parimate tavade kasutamist ka riski hindamisega seoses. direktiivi lisas käsitletakse ka eh, koordineeritud tavasid. sertifitseerimise, sertifitseerimise väljatöötamisega seoses eh, küberturvalisuse määruses loob amet või aitab luua küberturvalisuse kavad eh, selleks, et meie tööstus konkurentsivõimet suurendada ja luua sünergiat teadus- ja arendustegevuse kogukonnas. seda on võimalik teha eh, suhete tihendamisega erinevate ametite vahel. amet peab välja kujundama läbipaistva ja avatud eh, võrgustikku sertifitseerimiskavade väljakujundamiseks, selleks, et usaldusväärsust suurendada. eriti peaks amet kasutama olemasolevaid pädevusi erinevates liidu osades ja samas peaks juba ennetavalt kasutama ka Euroopa Liidu sidusrühmade abi ja tagama selle, et kõik, kõik huvid on tasakaalustatud, tagades, et Euroopa Liidu asutusi ja sidusrühmi nendega konsulteeritakse kavade koostamisel, saab amet suurendada selle, nende kavade väärtust ja rakendada erinevaid lähenemisviisi ja nii see peab saama ka nähtavamaks ja kohalolevamaks erinevates poliitikavaldkondades. amet peab tihti väga tehnilised teadmised selgelt esitama neile, kes ei pruugi olla spetsialistid ja peab pakkuma sisendit erinevatele poliitikavaldkondadele kogu liidus. oma nähtavuse tõstmise abil võib amet täita oma peamisi ülesandeid ja aita vastupidavusvõimet tõsta erinevates sektorites. ja võime aidata paremini mõista eelseisvaid probleeme. samuti on võimalik suurendada mõistmist erinevates poliitikavaldkondades. amet ei saa aga oma ülesannetega üksi hakkama. ta peab austama liikmesriikide pädevusi ja neile lisaväärtust pakkuma, tuleb äh, võtta ühendust väga keeruka sidusrühmade keskkonnaga ja looma äh, koostöövõrgustikke. nii see peab looma sünergiat erinevate Euroopa Liidu äh, asutuste, liikmesriikide ja erasektoriga. ENISA te pakutavate teenuste ümbertegemine, tegemine peaks peegelduma ka äh, põhidokumendis ja ma loodan, et me saame panna paika peamised operatiiveesmärgid, mis puudutab meie põhiülesandeid ja selles kontekstis on väga oluline see, et amet säilitaks ja arendaks edasi oma head finantsjuhtimise standardit. eelarve heakskiitmine on, eh, peab jätkuma samuti. amet eh, on pidanud eh, oma personali eh, suhtes eh, tegelema erinevate probleemidega, paljud nendest probleemidest on viimases Euroopa Parlamendi heakskiitmise raportis samuti välja toodud. ja selles kontekstis räägin Kreeka ametiasutustega selleks, et aidata Enisal luua Eh, pidev eh, tugipunkt ja eh, toimimiskoht. ma leian, et alaline mandaat ja, ja toimiv peakorter aitab otseseid probleemidest lahendada, aga sellest ei piisa. ma kavatsen edendada avatud töökultuuri, kus töötajate oskusi hinnatakse ja kus need arendavad ka ametitegevust kõikides Euroopa Liidu riikides eh, loodetavasti pakub Enisa lisaväärtust ilma nende pädevusi riivamata. lähetatud eh, töötajad eh, liidu liikmesriikidest ja koostöö liikmesriikide ja teistega aitab meil meie personaliprobleeme lahendada ja usaldust kasvatada. tahan tänada veel kord seda komisjoni eh, toetuse ja usalduse eest ja selle eest, et Enisa tööle on tagatud pidev mandaat ja et on loodud tugev õigusraamistik. ma loodan, et see mõttevahetus on ainult meie dialoogi alguseks selle ameti ja selle komisjoni vahel ja koos saame leida parimad võimalused selleks, kuidas NISA saab kõige paremini Euroopa Liidu vajadustele vastata. suur tänu ja ootan teie küsimusi. aitäh selle ettekande eest, kolleegid, nüüd on teie kord, teil on sõna maksimaalselt kaheks minutiks igalühel. kõigepealt proua Carvaio, kaks minutit. suur tänu, proua esimees õnnitlused hiljutise äh, valiku eest. Teid on välja valitud raske töö jaoks, te olete mõningad raskused ka välja toonud. raskused seetõttu, et tegemist on ka väga oluliste teemadega. tegemist on Euroopa jaoks üliolulise teemaga, mis muutub üha tähtsamaks ning samuti on tegemist ka väga tehnilise ja poliitiliselt kompleksse teemaga, aga tegemist on ka ametiga, mis on ülemineku hetkes, mis, millel on nii-öelda kasvuraskused eh, koha peal eelarve küsimustes, eh, inimeste palkamise teemal ning endiselt kaks asukohta ja kaks eh, bürood. minu põhiküsimus puudutab konkreetselt, mida teete selleks, et tagada, et lahendada need äh, pragmaatilised ja praktilised teemad? ja mida saate meile öelda selleks, et äh, kinnitada, et teie ise oma varasemast kogemusest lähtuvalt äh, võiks tõesti tekitada usaldust teie iseloomu suhtes, et et te tõesti suudate neid raskusi lahendada, mis teie ees seisavad, nii äh, rahaasjades, poliitilisel tasandil. tegemist on raskete aspektidega nii Euroopa tasandil kui ka Kreeka tasandil ning ka rahvusvahelistes suhetes kuidas kinnitate meile, et teie kogemus, varasem äh, töökogemus tagab selle, et kõik on niivõrd olulise teema jaoks ähm, kohane, aitäh. proua Kaljurand, palun. suur tänu, esinaine, mul on väga hea meel näha härra Juhan Lepasaart siin täna meiega kõnelemas, sooviksin õnnitleda teid valiku puhul ja mul oli tõesti hea meel kuulata teie ettekannet, eriti mis puudutas konkreetseid äh, ideesid, plaane, mis on seotud õigusliku raamistiku rakendamisega, võimekuse ning usalduse loomisega, sertifitseerimise osas, küberhügieeni osas, kõik need teemad on väga tähtsad eestlasena, aga veelgi enam endisest äh, kübervaldkonna Äh, juhina näe, olen näinud äh, teid tegutsemas viimasel viiel aastal, seega mul ei ole endal mingisuguseid kõhklusi, et oma selle uutes ülesannetes saate olema suurepärane. miks ma seda ütlen, et sellepärast, et ma olen näinud teid tegutsemas, ma olen küberjulgeoleku valdkonna teadmistega kursis ning tean ka seda, kui pühendunud olete olnud varasemale õigusloome kujundamise protsessile. minu küsimus on järgmine õigustatult mainisite, et küberjulgeolekut e, ei saa jääda ainult liikmesriikide teemaks, meil on vaja kaasatust, meil on vaja mitmepoolset lähenemist. küberjulgeolek ei ole enam ainult liikmesriikide teema, me peame tegema koostööd teiste sidusrühmadega, eraettevõtlusega, tööstusega, akadeemikutega, vabaühendustega. kuidas te näete sellist koostööd, aitäh! proua Karmen. suur tänu. mul on üks ähm, üldisemalt tüüpi teoreetiline küsimus ja kaks väga konkreetset küsimust. üldine küsimus on järgmine. mis puudutab teie lähenemist selles osas, kuidas näete kaitsepoliitika mõõdet äh, küberjulgeoleku raames kas arvate, et Euroopa Liidul oleks arukas täiendavalt investeerida sellesse, millega küberjulgeolek saab meid aidata terrorismivastases võitluses, et kaitsta Euroopa Liidu äh, rünnakute eest äh, üldises piiris? ja lisaks kaks konkreetsemat küsimust. kuhu tõmbate äh, joone koostöö osas, mis puudutab Enisat? ja pädevuskeskust ning riiklikke üksuseid. pädevuskeskus äh, on justkui selleks, et tagada täiendavat teadustööd küberjulgeoleku vallas. kuidas te näete seda koostööd mitte ainult pädevuskeskusega, aga ka riiklike äh, võrgustikega, kas need on täiendavad ja sellisel juhul, mis valdkondades ja mis on teie ameti roll selleks, et defineerida projektid, mida rahastada digitaalsest Euroopast ning läbi riiklike küberjulgeolekuvõrgustike, aitäh! aitäh, härra Niinistot ma enam ei näe siinkohal, kas keegi võtab tema asemel sõna? ma ei näe hetkel kõnesoovija, sõnasoovija nime, ütleb proua esimees suur tänu selle võimaluse eest sõna võtta, härra Lepasaar, see on tõesti hea võimalus. mul on küsimus. näeme CV-st, et olete õppinud sisedisaini, arhitektuuri ja ka rahvusvahelisi uuringuid, võib-olla on üllatav taust, arvestades sellist julgeolekukaaluga äh, äh, valdkonda aga aeg-ajalt äh, läheb nii. aga siiski on tegemist hea võimalusega oma kogemusi ähm, konkreetsemalt äh, siin välja tuua selleks, et äh, mõjutada kõiki ITRE komisjoni liikmeid, et te olete parim inimene sellele ametile ja tulevikus peate te kindlasti mingisuguseid strateegiaid kujundama selles osas, kuidas organisatsioonid arenevad ja millised on need äh, tegevusindikaatorid, mida te plaanite kasutada ja ma tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta. ja lisaks sellele võiks ka lühidalt kommenteerida ka küberintsidenti kaks tuhat seitseteist aastal, kus äh, Eesti ID-kaardi kiibid äh, ei olnud turvalised, kas võiksite tehnilist probleemi kirjeldada ja ka oma arvamust ära tuua, mis puudutavad julge-, neid äh, turvauuendusi ja sellega seonduvat, aitäh! härra Borgia, palun üks, kaks minutit. aitäh. mul on äh, kolm märkust kõigepealt tahaksin mõista, mis meetmed Enisa jõustab selleks, et võrgustiku vastupidavust arendada, et julgeolekuriskid seoses 5G-ga oleksid väiksemad. teiseks sooviksin äh, küsida, kuidas on võimalik vältida Äh, ülekoormust ühe net-, võrgustiku puhul, kas võib-olla peaks olema meil tagatud tarnijate koostalitusvõime selleks, et meil on võimalik erinevaid tarnijaid kasutada? ja lõpetuseks tahaksin äh, mõista, kas on äh, olemas ka mingisugune strateegia seoses tehnoloogilist sõltuvust mõningatest riikidest, aitäh! aitäh, härra Tosanovski, palun. suur tänu, võtan sõna oma emakeeles. aitäh mulle sõna andmast, kõigepealt äh, palju õnne teie ametisse valiku eest niivõrd olulisele töökohale, olulises Euroopa ametis, mille tähtsus suureneb tulevikus. mul on kaks küsimust kui me räägime küberjulgeolekust, siis arutati seda, kas teatud toodete või teenuste sertifitseerimine peaks olema kohustuslik või jääma vabatahtlikuks. lähtudes 5G arutelust näiteks, kas näete mingit valdkonda, kus peaks minema kohustusliku sertifitseerimisele sest loomulikult äh, on sellel majanduslikud äh, tagajärjed. ja nagu arutelust välja tuli, siis ei ole see lihtne. me ei tea täpselt, kus see piir läheb. ja minu teine küsimus. ITRE komisjonis oleme alati rõhutanud seda, kui oluline on see, et kõik Euroopa Liidu ametid teeksid koostööd sest ükski iseseisev amet ei suuda äh, küberjulgeoleku äh, teemasid äh, isoleer-, isolatsioonis käsitleda. kuidas te näete seda olukorda, mis puudutab koostööd ametite vahel? Äh, nende puhul, kes samuti julgeolekuteemadega äh, tegutsevad, kuidas äh, te seda näete, aitäh? The... ja nüüd pöördun komisjoni liikmete poole. sõnavõttudeks teil on kaks minutit, samuti proua Niibler, palun. suur tänu ma tahaksin eh, jah, teidki õnnitleda eh, Enisa direktori ametikohale nimetamise eest ja soovin teile edu, aga mul on kaks küsimust. jah, te, meie võitlesime parlamendis siin selle eest, et Enisal oleks tugev positsioon, seda nii suhetes liikmesriigiga kui ka Euroopa Komisjoniga. ja eh, ma tõesti imetlen teid, et te olete nii pädev ja tahate kõiki neid pädevusi, mis me Enissale andsime, ka eh, ellu rakendada. jah, ja Enissa ei peaks olema mingi komisjoni sekretariaat ega liikmesriikide sekretariaat, vaid olema sõltumatu ja mul on tõesti hea meel selle üle, et teie näol on meil selline tugev esindaja äh, Eh, NISA ametil. Eh, nüüd kolleeg Tošinovski esitas juba küsimuse, mis mindki huvitab. Eh, nimelt see jooksev tööprogramm näeb, on edasi nüüd arenenud ja see, mis on kirjas küberturvalisust käsitlevas aktis ja sidusrühmade sertifitseerimise rühma loomine. kas see juba on käivitunud, kas protsess juba käib ja teil on jah, uusi ülesandeid antud, mis on teie peamised prioriteedid nüüd kohe jä-, vahetult tahaks teada? suur tänu, äh, proua Leito Markes, palun suur tänu kõigepealt õnnitlused ametisse valiku nimel. küberjulgeolek on oluline teema, see ei ole mitte tehniline, see on ka tehniline ja poliitiline, sest see puudutab äh, meie kodanike elu digitaalsel ühtsel turul. minu küsimus on konkreetselt äh, järgmine, lähen portugali keelele üle. esimene küsimus puudutab äh, külb-, küberjulgeoleku äh, teadmistekeskust. kui vaadata äh, äh, inimressursside kasutust, kas on mingi oht kattuvusteks ning merendustranspordi puhul kaks tuhat üksteist aastal äh, oli ka vastav raport, äh, mida on vaja kaasajastada ja me peame tagama selle, et meil on parem julgeolek selles väga olulises äh, valdkonnas. kas teil on mingisuguseid mõtteid selle kohta, mida te teete selles konkreetses valdkonnas? proua Del Castillo, palun congratulations for uh, your um... aitäh, palju edu äh, ametisse nimeti puhul. mul oli hea võimalus ka koostööd teiega teha varasema ametiaja jooksul erinevates valdkondades ning esialgsed eelmiste töökohtade raames ning üks väljakutsetest on, seisneb selles, kuidas koordineerida tööd liikmesriikidega, kuidas uusi pädevusi arendada ja kõike seda. aga samas äh, meil on vaja koostööd teha, meil on äh, vaja rahvusvahelist poliitikat selles osas so äh, niisiis, seda ei ole võimalik lahendada meie tasandil ainult Euroopas, sellest lähtuvalt, kuidas ähm, toetada selliseid arenguid rahvusvaheliste, äh, mis puudutab erinevaid äh, uuringuid ning võimekuse loomi. ja see on tähtis ja me ei saa kõiki äh, tulemusi ära oodata ja ma tahaksin seega täpsemalt äh, ja sooviksin selle kohta täiendavat infot. Äh. härra Kae, palun. suur tänu. jah, ma olen nõus sellega, mis eelkõnelejad juba ütlesid ja soovin ka teile edu aga mul on üks sisuline küsimus ja see juba kõlas ka. mina tegelen eelarve kontrolli komisjonis nende teemadega. ja te rääkisite siin asukohast Kreekast ja selle otsustamisest ja ametlik asukoht Heraklionis, raske oli sinna personali leida ja rahvusvahelise kooliga oli samuti tõsine probleem, seal tekkis absurdne olukord, et ametlik asukoht Heraklionis, aga enamus tööd Ateenas. aga see tähendab seda, et de facto on kaks asukohta ametil ja see on absurdne olukord. ja kas nüüd need suured probleemid on uue kokkuleppega lahenenud, tahaks ma teada Thank you uh,, Mrs Kitedal. aitäh, järgmisena proua Kitedal. aitäh äh, selle ettekande eest ja sooviksin samuti õnnitleda äh, selle ametisse nimetuse äh, eest. mul on küsimus selles suhtes, et me näeme, et tegemist on alles nende tegevuste, küberrünnakute algusega ning meie ühiskonnas on tõsiseid ohti, ohtusid seoses sellega, me näeme, et äh, see olukord on äh, üha keerulisemaks äh, muutumas ning NATO peasekretär Jens Stoltenberg on mitmel juhul öelnud, et küberkeskkond on olukord, kus NATO on kaitsnud ennast sama tõhusalt kui õhus, maal ja merel ning äh, digirünnak liitlasele on samuti kaetud artikkel viiega. kuidas te näete, et Euroopa Liit peaks sellel keerulisel maastikul äh, navigeerima erinevate sidusrühmadega ja samas, kus on äh, endiselt tagatud liikmesriikide suveräänsus selles valdkonnas, aitäh! suur tänu! härra Gonzales Casaras. suur tänu, proua esimees, palju õnne teile, härra, äh, selle ametinimetuse eest, ameti puhul, mis on Euroopa Liidule väga tähtis ning see amet äh, saab veelgi tugevdatud rolli pärast äh, viimaseid Äh, kuid nagu te teate, siis meil on äh, suuri küberohtusid isegi valimiste ajal ning äh, see, mis puudutab 5G-d ja kõike seda, lisaks sellele oli ka küsimus, mis puudutas teatud soovitusi Euroopa Komisjoni poolt, ehk siis liikmesriigid peaksid 5G taristu ohtude äh, Eh, hinnangu läbi viima hiljemalt kolmekümnendaks juuniks käesoleval aastal. mina näen aga, et neli liikmesriiki ei ole seda ülesannet täitnud. minu konkreetne küsimus teile on, mis tagajärjed võiksid olla, milliseid jõupingutusi teete selleks, et tagada, et liikmesriigid täidaksid seda eesmärki? sest eh, juhul, kui ma sain õigesti aru, lähtudes avaldatud infost, siis on meil kolmekümnenda oktoobrini selleks, et eh, riskihinnangule joon alla tõmmata, tahaksin ka teada, milline on teie seisukoht seoses Hiina ettevõtetega seonduvaga asepresident Ansip ütles, et me peaksime tundma muret nende Hiina ettevõtete pärast, aitäh. aitäh kas keegi soovib veel sõna? ka mina sooviksin lisada ühe küsimuse, kuna me oleme rääkinud ka 5G-st äh, juba täna hommikul. ja kolleegid äh, viitasid samuti sellele teemale. kas arvate, et peaks olema mingit sõnaõigust selles osas, mis puudutab äh, seadmeid, mida operaatorid kasutavad selleks, et julgustada neid kasutama koostalitusvõimelisi aspekte 5G puhul. seda esiteks ja teiseks, eile äh, sõlmisid USA-Poola omavahelise 5G kokkuleppe see allkirjastati eile ning seal viidatakse samuti 5G võrkude äh, turvalisusele ja mul on küsimus, kas Enisa võiks julgustada või teha ettepaneku ju luua konsolideeritud raamistik selleks, et ühine arutelu, äh, ühine seisukoht kujundada liikmesriikide vahel selles osas. vastasel korral hakkavad kõik oma kokkuleppeid allkirjastama. aitäh! ja nüüd annaksingi teile võimaluse vastata, teil on mitu lehekülge küsimusi täis, aga ootame põnevusega neid vastuseid. suur tänu selle huvi eest eh, Enisa suhtes, küberjulgeoleku suhtes ja üldiselt eh, küsimuste suunast eh, näen ma, et kõik tajuvad selle tähtsust ja sellepärast ka analüüsitakse eh, tulevase peadirektori sobivust sellesse ametisse ja tänan teid selle eest. soovin tänada ka seda komisjoni selle eest, et olete väga palju aega eh, pühendanud eh, sel, arvestades, et Enisa puhul on tegemist võimalusega Euroopale neid teemasid edendada üritan küsimustele ükshaaval vastata, võib-olla neid veidi grupeerides selleks, et aega kokku hoida, sest ma tean, et äh, meie äh, teemakäsitlus kestab ainult üks tund, aga olen valmis ka tulevikus vastama. kõigepealt see, mis puudutab äh, minu kogemust ja pädevusi kandideerides sellele töökohale ja mul on väga hea meel, et minu visioon selles osas on samuti põhjalik. kui ma otsustasin kandideerida avatud äh, konkursil, siis lähtusin sellest, et minu kogemus ja pädevused on midagi, mis võiks olla kasulik mitte ainult Enisale, aga Euroopa Liidule tervikuna. viimased viis aastat olin ma asepresident Ansipi äh, kabineti ülem, kes äh, käsitles just neid valdkondi, mis on tihedalt seotud äh, ja käsitlesime enam kui kolmekümmend ähm, õigusettepanekut, äh, mis puudutasid erinevaid äh, osalisi ja poliitikavaldkondi. see andis mulle põhjaliku arusaama mitte ainult komisjoni äh, sisemasinavärgist ja peadirektoraatidest ja poliitikavaldkondadest, aga lisaks sellele ka, kui kaugemale minna, siis lisaks liikmesriikide huvidest ja ka sidusrühmade huvidest mul oli võimalik ka juhtida küberjulgeoleku akti kujundamist, millest lähtuvalt Enisa nüüd tegutseb oma varasemas ametis Euroopa Liidu äh, küsimustes äh, Eesti valitsuses äh, olin ma samuti tegev väga aktiivselt selle teemaga ja pärast kaks tuhat seitseteist aasta rünnakuid oli mul võimalik ka abistada äh, vastavate strateegiate kujundamisel äh, sellistele rünnakutele, seega mul oli väga hea meel, et äh, olin esimesi ametnikke, kes hakkas mõtlema, milline peaks olema Euroopa võrgustik selleks, et seda tüüpi küberintsidentidele reageerida. ja see viis hiljem ka vastava direktiivi koostamisele. nagu ka siis öeldi, siis minu haridus sai alguse sisedisainiga, eh, jah, seda, sellega, selle eest ma diplomit ei saanud. kuus aastat olen ma õppinud ka Euroopa Liidu poliitika kujundamist ja ma olen alati põhjalikku huvi tundnud Euroopa väärtuste edendamise osas ja eriti praegusel hetkel digivaldkonnas ja küberjulgeoleku osas, sest ma usun, et ähm, Euroopa üheskoos saab teha suuremat äh, suur, midagi suuremat kui üksikute osadena ja ma mõistan, et Viin on teadmised ka ENISA-sse, mõistes äh, küberjulgeoleku tähtsust mitte ainult tehnilisel tasandil, aga kui oluline on see erinevates poliitikavaldkondades, mitte ainult äh, selles osas, äh, mis on ära toodud direktiivis, transport ja energeetika näiteks aga küberjulgeolek on ka midagi, mis puudutab kõiki poliitikavaldkondi ning üks minu kogemustest viimasest viiest aastast puudutab seda, et mitte kõik otsuse tegijad ei mõista, kui tähtis see on. ja see on Enisa üks rollidest. küberjulgeoleku aktist lähtuvalt ENISA peab abistama poliitikate kujundamist selles osas ning ka regulatiivset raamistikku kujundama ja tänu oma taustale saan ma olla ENISA-le kasulik selles osas. lisaks sellele tahaksin öelda, et ähm, mul on kindlasti võimekus kokku tuua erinevad valdkonnad selleks, et äh, luua äh, tõhusalt äh, Äh, viis äh, eesmärki äh, kasutusse võtta, mis on seotud just küberjulgeolekuga Euroopas ning selline oli minu sissejuhatus minu enda pädevuste ja kogemuse kohta. nüüd küsimus, mis puudutab äh, proua Kaljurandi küsimust, kes on lahkunud, kuidas ma näen erinevate sidusrühmade osalust Denisa tööst Enisal on mitmeid struktuurseid platvorme, mida peab kasutama selles osas, mis puudutab äh, erasektorit, seal on nii nõustav aspekt kui ka siis lähtuvalt uuest aktist saab olema ka uus sertifitseerimise sidusrühm, mis koostatakse lisaks äh, proua Liibral vist küsis selle kohta, mis puudutab, kui kaugel protsessiga on jõutud, siis nii palju, kui ma tean, siis äh, konkurss on välja kuulutatud, äh, et äh, need, kes tunnevad, et nad sooviksid olla kaasatud, saavad seda taodelda. loomulikult on küsimus ka selles, kas, kui sidusrühm, võrgustik koosneb erinevatest äh, Äh, esindajatest, ehk siis mitte ainult suurtööstuse esindajaid, vaid on vaja esindada ka Euroopa Liidu huvisid ja ühiskonna ning ühiskonna osasid eraldi. ja ma kindlasti äh, soovin kaasata ka VKE-sid, tarbijaid, akadeemikuid ja teadusvaldkonna esindajaid ja see on kindlasti midagi, mille osas Enisa peab olema väga teadlik et tegutseda tuleb kaug-, äh, lisaks ametivõimudele, tegemist on laiapõhjalise lähenemisega ning vaja on kaasata ka ühiskonna kõik erinevad äh, äh, kihid. ning samuti küsiti ka töökava kohta, ja seda, millised on äh, eesmärgid ning äh, tulemusindikaatorid, kas need vajavad muutmist seoses äh, uue õigusliku raamistikuga. kui vaatate töökava programmi, siis Enisal on praegu kuus prioriteeti, millest lähtuvalt ekspertiis, võimekuse loomine, koostöö, küberjulgeoleku sertifitseerimine, ehk siis struktuur on hea ja sellest lähtuvalt äh, saab ka uut raamistikku koostada, aga kui vaadata eesmärke, tegevuse eesmärke, milleni on vaja jõuda, siis suur osa Enisa tööst puudutab uuringute eh, osa sündmuste korraldamist selleks, et erinevaid osapooli kokku tuua. üks uus element, eh, mida ma sooviksin tõesti eh, rõhutada, puudutab seda, et läbi selle töö peab ENISA looma ka e, e, e, ekspertiisi või teadmiste võrgustikke, teadmiste kogusid Euroopa Liidus, mida on võimalik ära kasutada selleks, et anda abi vajaduse korral ning loomulikult ka selleks, et koostöövõrgustik luua ning usaldust luua. seda ei saa teha muud moodi kui ainult teatud poliitikavaldkondades ja teatud sektorites ja seega ma äh, ei pea silmas ainult äh, si allhankeid või, või uuringute koostamisel silma peal hoidmist, aga tahaksin ka nii-öelda ehm, äh, nende kogu arengule kaasa elada ning loomulikult need pädevused ja eksperdid ei tule mitte ainult avalikust sektorist, valdavalt on nad erasektorist ja minu arvates selles seisnebki võti, kuidas reageerida, sest küberjulgeoleku teadmisi on Euroopas väga palju ja me oleme esirinnas, aga me peame suutma need otsad kokku viia ja vaadata, kuidas luua selline tulemus, et Euroopa Liit saaks seda tervikuna ära kasutada. lisaks sellele oli ka küsimus äh, küberjulgeoleku pädevuskeskusele, kas see on täiendav Enisa tööle või äh, kas äh, Äh, konk-, äh, dubleerib Senisat. nagu öeldud, siis Senisa üks äh, töö on tagada ekspertiisi, teisest küljest vaadata ka analüüse. Senisa on aastate jooksul viinud läbi näiteks ohtude analüüsi, mis ei puuduta mitte ainult praegust olukorda, kus viidatakse ka tulevikuprognoosidele, erinevatele riskifaktoritele, mida peaks arvesse võtma. Enisa teeb seda koostöös äh, mitmete Euroopa Liidu teiste ametitega. loomulikult need koostöövõrgustikud vajavad laiendamist ning äh, siin ma näen ka, et kus teised Euroopa Liidu ametid ja NISA saavad teha tihedat koostööd, et äh, valdkonna ekspertide teadmisi ära kasutada, sest äh, neil on põhjalik arusaam, kuidas küberjulgeolek näiteks transpordis või energias või panganduses või äh, igapäevases äh, tarbija, tarbekaupade osas äh, mõjutab ja Enisa saab selle kaudu kindlasti äh, hea ülevaate. nüüd, mis puudutab äh, tulevikuprognoose, siis äh, see pädevuskeskuse võrgustik saab olla väga väärtuslik liitlane NISA-le selleks, et analüüsida mõningaid neid nii-öelda uusi tehnoloogilisi väljakutseid ja ka tehnoloogilisi äh, äh, menetlusaspekte, kui me räägime näiteks äh, plokiahelast, tehisintellektist või pilveandmetöötlusest, need on valdkonnad, kus NISA ise ei suuda kõike ette näha, aga on vaja ka teadusvaldkonna, Euroopa tööstuse abi selleks, et mõista, millised võimalused ja ohud seal on ja siis saame ka öelda, eh, kuidas eh, võiksid kujuneda leevendavad meetmed. seega mina näen, et eh, võimalus käivitada selline pädevuskeskuse võrgustik on väga väärtuslik Äh, loomulikult on see hetkel ka seadusandja kätes, see otsus, aga kui see käivitatakse, oleks see Enisale hea liitlane selleks, et Enisa saaks äh, põhimõtteliselt äh, paremini oma funktsiooni täita. Uh, nüüd, mis puudutab rahastamist digitaalse Euroopa alt, jah, Enisal siin on väga palju infot on, me oleme kaardistanud puudujäägid ja see oleks oluline panus, kui hakatakse finantsressurssi planeerima. jah, CV kohta ütlesin ja nüüd oli küsimus aasta kaks tuhat seitseteist kohta ja meie ID-kaardi kiibiprobleemide kohta, ma ei tahaks sellest väga põhjalikult rääkida, aga see on üks hea näide sellest, et miks meil on vaja Euroopa Liidu küberturvalisuse sertifitseerimise kava. see kiip äh, sertifitseeriti teatud laboratooriumites, teatud liikmesriikides ja äh, kui avastati see puudujääk seal, see defekt, siis äh, ei teavitatud korrakohaselt ametivõimusid meil. Nad, ei ole minu ülesanne öelda, kas nad pidanuks seda tegema või mitte, aga miks meil on vaja Euroopa Liidu tasandi sertifitseerimise kava just selleks, et usaldus valitseks osapoolte vahel. Euroopa Liidu sertifitseerimiskava võiks olla korraldatud nii, et näiteks Portugali võimud kes praegu ei usalda teatud laboratooriumid mõnes teises liikmesriigis, peab olema niimoodi, et kui midagi sertifitseeritakse, siis oleks see läbipaistev, oleks aruandekohustus ja oleks läbipaistev kõikidele osalistele. ja see on lisandväärtus. kui meil on liikmesriigi tasandil sertifitseerimise kavad, siis need ei ole nii tugevad kui üle-euroopaline kava VKE-d ei saa täiel määral ära kasutada sertifitseerimist liikmesriigi kava kaudu, nii nagu nad saaksid kasutada Euroopa Liidu tasandi sertifitseerimise kava. praegu meil ei ole sellist, sellise ulatusega kava. nüüd 5G. 5G-st küsiti palju ja ma üritan grupeerida ja siis võib-olla ühe korraga kõigile küsimustele vastata. probleem on selles, et praegu protsess on käivitunud, me uurime asja. komisjon andis välja oma soovitused kevadel, kolmesammuline protsess on ette nähtud esimese sammuna, liikmesriigid viivad läbi omaenda siseriiklikud riskide hinnangud. see protsess, nii palju kui ma tean, lõppes suvel ma ei tea, kas on mõni liikmesriik, kes ei oleks seda teinud. minu teada kõik liikmesriigid on lõpule viinud selle, aga võib-olla kontrollime üle Euroopa Komisjoniga. teine etapp tähendab seda, et saanud andmed liikmesriikidelt koostatakse üle-euroopaline riskide analüüs ja NIS annab siin oma panuse. ja ma tean sellest juba mul olid kontaktid praeguse tegevdirektoriga selles küsimuses. ta avas mulle sõbralikult juba Enisa uksed, kui oli veel eh, eh, minu nimetamine otsustamata, protsess eh, oli aga käivitunud. Enisa koostab äh, maastikuanalüüsi 5G-le. E, NISA on väga õige seda tegema, meil on olemas eh, ekspertteadmised, me oleme aastaid selliseid analüüse koostanud, aga eh, see ei ole selline ühekordne ettevõtmine, kui me käsitleme 5G-d, siis eh, ei saa lihtsalt linnukest kirja panna, NISA ja Äh, lihtsalt piirduda sellesse konkreetse analüüsiga. vastupidi, meil on vaja regulaarselt äh, ENISA-ga lähiaastatel analüüsida toimuvat. terve rida küsimusi oli äh, teatud kolmanda riigi ettevõtte kohta, et mida liikmesriigid peaksid tegema. Teie esinaine ka küsis, et kas peaks olema mingi ühine raamistik ja komisjoni soovituses juba viidati, et peaks olema ühine raamistik, sest liikmesriikide riskianalüüside põhjal koostatakse NIS äh, raamistik, NISA on osaline selles töös, selline üle-euroopaline riskide analüüs valmib ja siis me otsustame, kas meil on vaja ühistegevust või mingeid ühiseid leevendavaid meetmeid, et riskidele vastu seista. aga hetkel ma ei saa äh, ära öelda Enisa nimel, et tuleb teha seda, teist ja kolmandat. Enisa annab äh, tehnilist ekspertteavet ja meiepoolne ka panus ei ole veel valmis ja ma ei saa midagi siin ennetada millised ettepanekud ja nii sealt tulevad. et ka, mis on riskantne, mis on rohkem-vähem riskantne. aga me koostame omapoolse aruande ja tutvustame seda NIS koostöörühmale ja komisjonile õigeaegselt, tähtaeg oli vist septembris. aga ma hea meelega tulen selle juurde tagasi, kui töö on valmis ma loodan, et mul on veel natuke aega. nii et küberturbe sertifitseerimine, kas see peaks olema kohustuslik või vabatahtlik? jah, raamistik on vabatahtlik, aga kui reguleerija osu-, otsustab, et mõned sertifitseerimiskavad või mõned elemendid peaksid minema kirja regulatiivsesse raamistikku, siis nii on, see on poliitiline valik, mis tuleb langetada. jah, see, see on väga selge nähtub küberturvalisuse aktist, aga praegune valik on jääda vabatahtlikkuse põhjale. aga Enisa on valmis poliitilisi arutelusid eh, neis kaasa lööma, tuginedes meie teadmistele, aga praegu hetkel me tugineme küberturvalisuse aktile, mis võeti vastu. ja see näeb ette vabatahtliku raamistiku küsiti ka äh, selle kohta, kuidas Enitsa teeb koostööd mitmesuguste ametitega. see koostöö on tegelikult kahesuunaline tänav. Enitsa on juba kontakti võtnud äh, üsna paljude äh, ametitega, meil on pea ametitega Europoliga, kaitseametiga vastastikuse mõistmise memorandumid allkirjastatud, et vastastikku panustada. ja me kavatseme Euroopa ekspertide võrgustikku kujundada ja pädevused koondada. aga selleks on vaja, et kõik need ametid ka ressursse eraldaksid ja personali eraldaksid. jah, ma tean, et äh, nädal pärast seda, kui ma võib-olla ametisse asun, toimub nende ametite kohtumine. nii et Perekiga koostöö ja Assaga koostöö erinevates valdkondades on väga oluline, et nemad saaksid anda oma panuse meie töösse ja meie tahame ka nendega kasulikke eh, liitlassuhteid luua, et nemadki tõukaksid tagant küberturvalisust oma valdkonnas. Eh, professor Niibleri küsimus ja Enisa seisukoht. siin olen täitsa nõus. Enisa ei saa olla komisjoni sekretariaat ega ka mõne liikmesriigi eh, oma, ta peab olema täiesti sõltumatu, aga samas tuleb mõista ka seda, et küberturvalisuse valdkonnas eh, on ka vastastikuse sõltumatuse nähtus. liikmesriigid usaldavad, loodavad üksteisele Nad loodavad sellele, et teisedki suudavad reageerida ohtudele. sest kui mõnel teisel liikmel, nad tõesti ei ole selles mõttes sõltumatud, nad ikkagi loodavad ka teistele, et nood tulevad toime. seda tuleb mõista ja koostööd tuleb arendada erinevate osapoolte vahel. aga samas ma olen nõus, et nõuanded ja ekspertteadmised, mida meie anname, eh, neid ei tohi kaaperdada üks huvirühm ja ma arvan, seda te pidasite silmas, et NISA peab olema sõltumatu. ei saa ühe grupi huvides olla, vaid peab olema kogu Euroopa Liidu teenistuses ja olen kahel käel nõus. nüüd see jooksev äh, töökava. jah, tähtis on need tulemused, mitte ainult ei oleks mingid üritused ja kirjutised, vaid ikkagi peame mõtlema selle peale, kuidas ekspert teadmiste võrgustikku edasi arendada, pädevuste võrgustikku edasi arendada. seda me just kavatsemegi teha. jah, see sertifitseerimisrühm, vastasin ja nüüd peamised prioriteedid lähikuudel. jah, see päev, kui ma ametisse astun, on see päev, mil Enisa töö kava vastu võetakse ja esimene asi, mida ma teen, on vaatan, kas töökava on selline, et me tuleme sellega täi-, täiesti toime, et me oleme val-, oleme võimelised seda täitma. ma tean, et see uus töökava juba kajastab äh, uut regulatiivset raamistikku. ja viimane variant äh, on ka juba valmis ja uuring äh, ka on uus. aga me peame vaatama, kas meil on struktuur paigas, et töökava ellu viia. Äh, jah, see sertifitseerimine on uus valdkond, kus ENISA peab kõigepealt suutlikkuse välja arendama, mitte ainult meil ei ole vaja personali, vaid protsessid välja töötada, arusaam kujundada ja võrgustik luua. ma lõpetan. Need on need sisulised prioriteedid ja teine teema, eelarve. jah uus äh, asukoha kokkulepe kirjutati alla kevadel ja see näeb nüüd ette, et peakorter on Ateenas ja filiaal Iraklionis. ja äh, vastuvõtva riigi valitsus peab hoone andma ametile, ükskõik, kas siis rentima või ehitama see on midagi, eh, mis meil tuleb nüüd ära otsustada Kreeka ametivõimudega, et nad tõesti aitaksid kaasa eh, uue kokkuleppe ratifitseerimisele ja rakendamisele, sest me saame aluse ameti tegutsemisele tulevikus. tähtis on, et valitseks kindlustunne et selles osas, millises õiguslikus raamistikus siis talitatakse ja peame vaatama ka tõhususe poolt, efektiivsuse poolt, kuidas vähendada paralleelset tegutsemist, mis praegu veel on. sellegagi tuleb tegeleda. minu jaoks on see prioriteetne. ja lõpetuseks oskused ja töölevõtmine, meil on vaja häid inimesi ja ma seisan hea selle eest, et meil tõesti ole, saavad olema head inimesed, kes suudavad kõiki nende probleemidega energiliselt toime tulla. suur tänu. Thank you very much. So thank you very much for your present. suur tänu selle ettekande eest, suur tänu küsimast. kolleegid, soovime Enissale edu. ja loodetavasti te asute selle ametikohale ja need teemad jäävad meil päevakorda. jah, ja mina hea meelega eh, kutsun ITRE komisjoni Nisasse, kui teil aega on. ma ei tea, kas te käite niimoodi koha peal, aga võib-olla on hea kohale tulla, vaadata, kuidas Enisa töötab, kui teil aega on, siis minu poolt selline avatud kutse teile you have to have a place <laughs> or you should travel to Heraklion. Eh, jah, võib-olla eh, me peame Heraklioni siis minema uh,. We move to the next item. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Uh, nii, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on mõttevahetus komisjoni energeetika peadirektoraadi peadirektoriga Energialiidu olukorrast. ma palun, et igasugused vestlused seal ukse taga pidada. aitäh. proua Tiit Juul Jörgensen on äh, Äh, energia peadirektoraati äsja ametisse nimetatud uus peadirektor, suur tänu, et tulite meile siia rääkima oma plaanidest. meil on omapoolsed küsimused, mõtted ja tahaks kuulata, mida teie arvate lähiaja tegemistest. ja kolleegid tahaksid kuulda, kuidas on asjade seis ka riiklike energia ja kliimakavadega aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kolmkümmend. ja üks õigusloomeline ettepanek on tulemas Energialiidu saavutamise teemal. meil on natuke aega ka selle teema jaoks, võib-olla üks tund. nii et kuulame ära peadirektori ja siis saab esitada ka oma küsimused. nii et palun, kõigepealt peadirektor. suur tänu, proua esinaine, proua Valjan lugupeetud aseesimehed, ITRE komisjoni liikmed, kallid kolleegid, daamid ja härrad. kõigepealt suur tänu, et kutsusite mu siia täna ja kõigile õnnitlused selle eest, et te olete nüüd selle komisjoni liikmed, et olete valinud oma esinaise ja aseesimehed. palju on ka uusi saadikuid Euroopa Parlamendis, tegemist on siin väga tähtsa komisjoniga, mille liikmeks te olete nüüd saanud ja Euroopa Komisjoni nimel ja Energia peadirektoraadi kolleegide nimel tahan öelda, et ootan tihedat konstruktiivset koostööd teiega järgmisel viiel aastal mandaadi kogu aja jooksul. nagu te ütlesite, ma äsja just asusin Energia peadirektoraadi peadirektori ametikohale. üks kuu olen nüüd ametis olnud, oma kastid lahti pakkunud ja juba nädal aega töökohal täielikult olnud. ja kõigepealt ma tahaksin tunnustada oma eelkäijad, keda te hästi tunnete. Teie, kes te olite siin eelmise koosseisu ajal. ta oli väga pühendunud. ja ka muljetavaldavad tulemused on saavutanud oma ametisoleku ajal viimasel viiel aastal. ja suur tänu ka teiepoolse koostöö eest teie, kes te mind ei tunne, kakskümmend seitse aastat olen ma olnud komisjoni ametnik, enamasti konkurentsi- ja kaubanduspoliitikaga tegelenud, aga ka ÜRO teemadega tegelenud. ja kõikidel ametikohtadel olen ma ühel või teisel viisil ka energiapoliitikat käsitlenud ja nüüd on hea, et see on nüüd minu järgmiste töö keskmes. jah energia Euroopa Liidus, mis on puhas, konkurentsivõimeline ja turvaline, on meie eesmärk. Need põhimõtted juhivad meid meie töös, kui me poliitilised suunised ellu viime, mis Euroopa Komisjoni uus president eh, von der Leyen on ka juba välja öelnud. see on minu esimene ametlik Äh, äh, esinemine siin parlamendis, äh, Euroopa kodanike valitud kojas. Te olete väga tähtis osaline meie demokraatias, otsuste langetamise protsessis olete väga lähedal Euroopa kodanikele. jah, viimasel viiel aastal on komisjon ja parlament teinud väga tihedat koostööd ja teie komisjon on saavutanud saanud suurepäraseid tulemusi lõppõigusaktide vastuvõtmisel. mõned väga tähtsad dokumendid on vastu võetud teie abiga ja tähtis on, et see koostöö, mis on olnud konstruktiivne, oleks seda ka järgmisel viiel aastal. olen valmis pidama dialoogi teiega ja informatsiooni jagama samuti ma tahaksin rääkida kõigepealt üldisest energiapoliitika seisust, tuginedes nendele õigusaktidele, mis on vastu võetud ja kolmest äh, raportist. Äh, nimelt äh, Energialiidu seisuraport, energiakasutuse efektiivsus ja taastuvenergia, samuti energia ja kliimakavad, mis on riiklikud ja kõigest sellest hea meelega räägin teile, kui teil huvi on ja võib-olla paar sõna ütlen ka selle kohta, mis meid ootab lähiaastatel. kuhu me siis oleme välja jõudnud? me oleme aastaks kaks tuhat kakskümmend eesmärgid seadnud ja tublisti juba edasi liikunud Euroopa Liidus, et täita viimastel aastatel seatud eesmärgid, aga nagu te olete mõnedes raportites näinud, see edasiliikumine on mõnedes valdkondades nagu soiku jäänud ja on vaja rohkem vaeva näha, et saavutada need eesmärgid, mis me oleme seadnud. kasvuhoonegaaside mm, heide on väga suur kõikides äh, tööstusvaldkondades. ja mis on huvipakkuv, kui me vaatame Euroopa majandus- ja sotsiaalkonteksti, meil on õnnestunud vähendada heidet samas majanduskasv ja töökohtade arv on suurenenud. ja see tähendab, et ei pea paika müüt, et tuleb äh, vähe, valida, et kas vähendada heiteid või kärpida majandust. saab siiski mõlemat suurendada, aga tähtis on seda teadlikult teha. nüüd energiakasutuse efektiivsus, siin me oleme edasi liikunud, aga aastal kaks tuhat viisteist on nagu kasv aeglustunud tarbimine on samas aasta-aastalt kasvanud ja sellele tuleb reageerida ja võtta meetmeid. liikmesriikidega me oleme loonud rakkerühma selleks, et kõikidel tasanditel jõudu rohkem pingutada, et saavutada kaks tuhat kakskümmend eesmärgid ja vaatame ka, milline potentsiaal on energiakasutuse efektiivsusel kõikjal Euroopas veel üksteist liikmesriiki on juba saavutanud taastuvenergia osakaalu vastavalt kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele ja me oleme val-, jah, oma auahned eesmärki täitmas, aga jällegi see täitmise tempo on vähenenud viimastel aastatel ja tähtis on, et liikmesriigid aastal kaks tuhat kakskümmend ja edasi pingutaks rohkem. nüüd õigusaktid viimasel viiel aastal ja siin komisjonis ka on õnnestunud ühele poole saada muljetavaldavate dokumentidega, näiteks puhas energia kõigile eurooplastele pakett on üks selliseid ja räägiksin ühest õigusaktist, mis on veel lõpetamata. see on rehvide märgistamise määrus. ma saan aru, et teie komisjon äh, määrab uue raportööri äh, eelmise asemele, samuti variraportöörid määratakse teil ja meie komisjonis loodame, et te liigute selle teemaga edasi, et me saaksime hakata pidama kolmepoolseid ja kiiresti eh, lõpule viia selle väga tähtsa õigusakti menetlemise, sest sellel on oluline osa energiasäästul ja heite vähendamisel. kui me räägime õigusaktidest, on tähtis rõhutada seda, et meie õigusaktid on tugevad ainult sellisel juhul, kui neid korralikult rakendatakse, nii et on vaja nüüd panna rõhku praktikale jah, kõigepealt liikmesriikide käes on nüüd kord rakendada puhas energia kõikidele eurooplastele paketti ja saavutada tulemused. me oleme valmis tegema koostööd liikmesriikidega, andma suuniseid, kui see on vajalik selleks, et Euroopa Liidu õigusaktid üle võtta ja rakendada. üks väga tähtis viie aasta saavutus on äh, uus, uued Euroopa Euroopa Energialiidu juhtimise eeskirjad ja see näevadki ette riiklike energia- ja kliimakavade esitamist liikmesriikide poolt. Äh, aasta lõpuks on lõpp-plaanid, äh, kavad äh, saame me varem. et ja siit me näeme, kuidas iga liikmesriik panustab aasta kaks tuhat kolmkümmend Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisse ja energialiitu Need kavad on väga tähtis rakendamise aspekt ja näevad sellised asjad on esimest korda Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil koostatavad. Need eh, energia ja kliimakavad eh, võimaldavad meil pidada dialoogi liikmesriikide ametiasutustega ja aitavad liikmesriikidel oma eesmärke saavutada. see on uus protsess kõigi jaoks. esimene raport eh, sündis nende kavade kohta, kui me saime lihtsalt projektid veel enne suve. ja nüüd liikmesriigid täiustavad, parandavad oma kavasid ja äh, lõppviimistlevad need aasta lõpuks. ma ei taha väga põhjalikult rääkida igast kavast eraldi, aga võin öelda, et me näeme, et väga pühendunud on liikmesriigid äh, sellele protsessile, mis on täiesti uus ja mis nõuab Äh, suurt koostööd valitsuste vahel ja reguleerijate vahel, aga me näeme, et protsessile on liikmesriigid pühendunud ja tulemuseks on head riiklikud energia- ja kliimakavad. aga samas äh, siiski kaks tuhat kolmkümmend eesmärgi saavutamisel on meil veel probleeme energiatõhususe koha pealt ja samuti taastuvenergia koha pealt. aga valitsustel on aega siin oma au, ambitsioonikust tõsta oma kavade kaudu. tähtis on, et kogu protsess oleks läbipaistev, toimuks teavitamine ja dialoog ja koostöö Euroopa Parlamendiga, et mõjutada seda protsessi ja tulemuseks oleksid tõesti auahned riiklikud energia- ja kliimakavad nüüd eh, järgmine komisjon on tulemas ja Euroopa Komisjoni president eh, oma eh, avalduses rääkis ka auahnest rohelisest kokkuleppest ja tahetakse aastaks kaks tuhat viiskümmend esimene kliimaneutraalne manner välja arendada aga see tähendab seda, et meil tuleb nelikümmend protsenti vähendada oma CO2 heidet ja energiasektoril on väga tähtis roll selles eesmärgis. ja viimase aasta õigu-, viie aasta õigusaktid ja algatused aitavad sellele kaasa äh, jah, aga meie tööriistakastis ei ole ainult õigusaktid, meil on ka mitteseadusloomelised algatused seal mis on samuti väga olulised seoses rohelise kokkuleppega, nagu rohelised piirkonnad ja söepiirkonnad, mis on üleminekufaasis. ja puhta energia saarte algatus Euroopa Parlamendilgi on tähtis roll nende algatuste puhul ja Euroopa Parlament on ka eelarvepädev siin. ja meie komisjoni president tegi ettepaneku rohelise kokkuleppe vallas, et kaks tuhat viiskümmend saavutame kliimaneutraalsuse, samuti heite eesmärk aastaks kaks tuhat kolmkümmend peaks olema kõrgem ja ka rahvusvaheliselt äh, survet avaldada ja nende eesmärkide saavutamiseks on mitmeid viise, tööstusstrateegia, õiglane üleminek ja õiglase ülemineku fond, Euroopa kliimapakt ja jätkusuutliku Euroopa investeerimise kava on need instrumendid. samuti teadusuuringud ja innovatsiooni ja investeeringuid tõugatakse tagant, roheline rahastamine ja looduskeskkonna kaitse Euroopas rohkem ma täna öelda ei saagi, sest äh, poliitilised suunised on praegu meil olemas ja nüüd hakkab meie talitustega töö peale ja otsustame, kuidas edasi liikuda, aga see on juba uue komisjoni ja komisjoni presidendi ülesanne. Äh, aga ootan huviga koostööd teiega sedamööda, kuidas rohelise kokkuleppega edasi liigume Need olid peamised teemad, millele ma tahtsin viidata. energiapoliitika muidugi läheb palju kaugemale kui see, millest ma rääkisin, aga et äh, jah, ka teil oleks võimalus küsimusi esitada ja märkusi teha. ma rohkem pigem ei räägiks, aga on teisigi teemasid, mis on väga olulised. näiteks nagu energiavarustuskindlus, infrastruktuur ja konkurentsivõime parandamine, energia peab olema taskukohasem, energiavaesusega tuleb võidelda, samuti teadusuuringuid ja arendustegevust turgutada, energiadiplomaatika, rahvusvaheline energiapoliitika, kõik need on olulised teemad. meil on praegu ajalooline üleminekuperiood jalge all, me oleme väga palju edasi liikunud viimastel aastatel ja puhta, puhas energia kõikidele eurooplastele pakett eh, tõenäoliselt paneb rohkem investeerima järgmisel viiel aastal üleminekul puhta, üleminekusse puhtale energiale. ja loodame, et see üleminek on siis õiglane. ja mina peadirektorina energeetika peadirektoraadis tahan teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja ITRE komisjoniga eriti. jah, meil on väljakutseid. Neid on palju võib-olla mitte alati me ei ole ühel meelel, aga ma arvan, et me tegutseme konstruktiivselt. see on kõigi eurooplaste huvides. suur tänu tulemast ja suur tänu selle ettekande eest ja nagu tavaliselt alustame koordinaatoritest küsimustega. ja seejärel saavad eh, sõna ka teised liikmed. kõigepealt proua Carvalho, palun, nagu ikka täna. ma arvan, et kaks minutit igaühele. jah. suur tänu ja suur tänu ka peadirektorile ja palju õnne uue töö puhul. tahaksin kõigepealt eh, õnnitleda teid ja teie eelkäijad tehtud töö eest ja ka volinik Kanietet kuna tehtud on muljetavaldav hulk tööd viimase paari aasta jooksul. nii et täname selle tehtud töö eest. see on tõesti valdkond, kus on palju tehtud ja meil on selle üle väga hea meel. minu küsimus. minu küsimus puudutab täpselt sedasama. Te rääkisite rakendamise ülesandest, sellest, kuidas tagada, et kõik äh, õigusaktid saaksid rakendatud kõikides liikmesriikides, väga erinevates piirkondades liikmesriikides ja äh, riikides, kus on tingimused väga erinevad. ja mu teine küsimus puudutab samuti midagi, mida te juba mainisite. proua Ursula von der Leyenit äh, ta rääkis ambitsioonikast kliimamuutuste kavast, ta rääkis ambitsiooni suurendamisest ja eesmärkide eh, suurendamisest. kuidas te näete, et see mõjutab õiguspaketi, õigusraamistikku, mis on äsja vastu võetud? kas te mõtlete selle peale, kuna üks asi on olla ambitsioonikas eesmärkides ja teine olla pragmaatiline ja olla ambitsioonikas rakendamises ja see kuulub vägagi teie vastutusvaldkonda. ja minu viimane küsimus puudutab samuti neid ambitsioone. on oluline ka lubadused täita ja selleks on vaja veenduda selles, et majandus ja tööstus on selleks valmis, kuna lõppude lõpuks peavad kodanikud sellega hakkama saama ja tuleb tagada ka see, et on olemas vajalik tehnoloogia, vajalikku tehnoloogiat meil aga endiselt olemas ei ole, meil on vaja rohkem eh, teadusuuringuid ja salvestamisvõimalusi näiteks praegu meil veel piisavalt ei ole. nii et peame tõesti palju ära tegema paljudes erinevates valdkondades selleks, et eh, ambitsioonikaid eesmärke täita. nii et suur tänu igal juhul teie tehtud töö eest. suur tänu härra Niika, aitäh. õnnitlused samuti teie ametisse nimetamise puhul ja tahaksin tahaksin eh, viidata eh, proua von der Leyeni viiekümne viie protsendi poole suundumisele, viiskümmend viis protsenti uus heite eesmärk, milline on teie esimene konkreetne meede, mille te võite meile kohe välja tuua eh, selles paketis? ja teiseks, märkasin, et ta viitas oma sõnavõtus eh, ka transpordisüsteemidele ja ETS-i reeglitele, kuidas eh, sellega tegeleda, kuna see puudutab transporti, kõike lennuliiklus, kõik Euroopas maanduvad eh, lennukid, kui nad peaksid eh, maksma eh, CO2 maksu, kuidas seda läbi viia. ja lisaks sellele ma ei kuulnud midagi teie sõnavõtus säilitamisküsimuse kohta. energia salvestamine mida te plaanite teha selles valdkonnas, kuna erinevatel kuulamistel kuulasime siin komisjonis ja kuulsime siin komisjonis, kuidas roheline keskkonnasõbralik energia on vaja kuidagi salvestada. kas te näete eh, selles valdkonnas mingeid edasiminekuid, mida te arvate, eh, tuleks kilovatt-tunni kohta eh, selleks lävendhinnaks seada, mis oleks jätkusuutlik. ja teine küsimus või veel üks küsimus, te rääkisite ka koostööst Euroopa Parlamendi ja ITRE komisjoniga, see on väga tervitatav meile meeldivad üllatused, aga meile ei meeldi, kui meid ootamatult midagi ebameeldivat tabab, kas te arvate, et meie võiksime paremini olla kaasatud õigusaktide koostamisse, kas te võiksite meile natuke varem teada anda sellest, millised on teie kavatsused, ETS määrus näiteks, võrdlusalused eh, seati kõrgemaks, kui need Euroopas praegu on ja kui te räägite, kuidas on, kui me räägime sellest, kuidas on võimalik eh, need alused seada kõrgemaks, kui meil praegu olukord võimaldab, siis eh, sellele vastust ei ole. nii et meile ei meeldiks eh, tulevikus saada sarnaseid ebameeldivaid üllatusi. nii et meie oleme kindlasti teile hea meelega partnerid ja tervitame teid teie uuel ametikohal uh,. Thank you um,. Mr suur tänu, härra Peterson, palun. Uh... suur tänu. ja ka mina tahaksin õnnitleda teid, proua peadirektor, selle uue ja väga olulise ametikoha puhul loomulikult on seal see ametikoht sellele komisjonile väga oluline või see amet ja see, kuidas te jätkate tahaksin samuti puudutada rakendamise küsimust, nagu proua Kavalja juba tegi, võttes arvesse seda, mis, millised õigusaktid võeti vastu eelmise ametiaja jooksul ja ka sellel ametiajal, e, siis sellel ametiajal peame me rääkima nende kasutuselevõtust, nende rakendamisest ja sellest, kuidas liikmesriigid täidavad endale võetud kohustusi ja kuidas meie Euroopa Parlamendina saame tagada selle, et see tõepoolest toimub. ja et see toimuks õigesti. nii et võib-olla saaksite palun eh, selgitada komisjoni seisukohta natuke sellega seoses. ma tean, et on väga diplomaatiline öelda, et te aitate liikmesriike ja toetate neid, aga vahel on vaja eh, võib-olla ka karmimaid või rangemaid meetmeid rakendada Eh, selleks, et eh, kõik õigusaktid saaksid eh, rakendatud, nii et võib-olla saaksite seda natuke selgitada. ja viimaks veel üks konkreetne küsimus. kui me tahame täita oma eesmärgid, mida me kõik loomulikult soovime, siis väga konkreetselt tuleks ära teha see, mis ma arvan, on väga kasulik tuleks uuesti avada arutelu eh, taastuvenergia direktiivi üle, kuna hinnad on veelgi muutunud eh, tuule- ja päikeseenergiaga seoses, nii et eh, kas seda arutatakse ka komisjonis praegu? ja veel kord palju õnne ja ootan meie koostööd. suur tänu, härra Niinistö, palun. suur tänu. meie rohelistes. nii palju taani keelt ma ei räägi paraku, olen soomlane ja õnnitlen teid uue töökoha puhul. ja kui me vaatame nüüd järgnevat viit aastat komisjonis ja ka parlamendi ametiajal, siis eh, erinevad riiklikud eh, kavad ja meie praegu võetud kohustused ei ole piisavad selleks, et meie eesmärke täita võtta energiatõhususe ja taastuvenergia vallas. nii et eh, seal on kindlasti lünk riiklike kavade vahel. kuidas te kavatsete seda lünka täita koos eh, liikmesriikide valitsustega? ja teiseks eh, on meil nüüd uus komisjoni president, kuidas ta ka, kes kavatseb tegeleda kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kliimaneutraalsusega, minu riigis näiteks kahe tuhande kolmekümne viiendaks aastaks on seotud eesmärk, kuidas nende kliimapoliitika küsimustega tegeldakse. ja see kõik tähendab seda, et peame metaani küsimust arutama kiiresti tegelema metaaniheitega, mis on oluline kasvuhoonegaas. lisaks sellele peame tegelema lennundusvaldkonna küsimusega, meretranspordiga ja eh, kogu eh, toetuste süsteemiga fossiilkütustele ja meie fraktsioonis tunnevad kõik muret selle üle, et mitmetes eh, riiklikes kavades keskendutakse vaid kitsalt Eh, teatavatele vahenditele selleks, et heidet, eh, et heiteid vähendada, aga fossiilkütuste toetused on jäetud puutumata. kuidas te kavatsete nende küsimustega tegeleda? aitäh, kolleeg, palun. Di, di buon lavoro anche da parte nostra alla, alla direttrice. aitäh, soovime teile igati edu oma töös ja mina tahtsin küsida selle kohta, mis puudutab äh, üleminekut. kuidas te tahate julgustada tööstusi äh, muutuma, eriti mis puudutab sotsiaalseid puhvreid siis äh, söetööstuses? härra Krasnodebski, palun. aitäh ja õnnitlen samuti omalt poolt minul on kaks küsimust, esimene neist puudutab äh, mõningaid ideid äh, proua von der Leyenilt, mille ta esitas oma kõnes. ta mainis õiglase ülemineku fondi, mida te kavatsete sellega seoses ette võtta, kuidas seda rahastada ja nii edasi. ja ka äh, süsiniku CO2 heite maksustamise osas, kuidas on või kuidas te kavatsete sellega tööd teha siis on mul üks küsimus, eh, mis puudutab seda, millised on teie plaanid seoses meiega? kuuleme kuulujutte selle kohta, et uus, eh, uus eh, pakett õigusaktidega on komisjonil kavas üsna pea. kas on võimalik seda enne siin arutada ja millised on selle peamised ideed? ja siis, mis puudutab rakendamist, kuidas gaasidirektiivi eh, läbivaatamisega tegeldakse, milline on praegune hetkeseis. kuna oleme kuulnud, et Euroopa kohtusse võib see asi jõuda, kuidas te kavatsete reageerida, aitäh! aitäh! mikrofon, palun. okei okay., excuse me uh,. Merci, madame la president. härra Popa uh,, suur tänu uh,, proua esimees, lugupeetud peadirektor äh, teie tööpõld on väga lai ja siin on väga palju teemasid. kindlasti luge-, mina lugesin ja te olete kindlasti ka äkki viimast raportit lugenud, et kui me soovime äh, Äh, kinni pidada oma lubadustest ning vähendada ühe koma viie äh, kraadini äh, temperatuuri tõusu, siis on vaja kindlasti kasvuhoonegaaside eesmärkidest kinni pidada kaks tuhat kakskümmend aastaks, see on järgmisel aastal, nagu te ütlesite, siis Euroopa Liidus on see vähenemas pikka aega, see vastas tõele, aga no teate, siis neli, nelja aasta jooksul on see jällegi muutunud ning oma sõnavõtus ütlesite et, et seitsekümmend viis protsenti sellest on seotud energia tootmisega ja kindlasti on vaja täita need eesmärgid, mis on seatud, aga samas tuleb ka öelda, et taastuvenergia eesmärkidest ei piisa senini ja kui me tahame eh, oma rahvusvahelistest eh, lubadustest kinni pidada, siis on kaks tuhat viiekümnendaks aastaks minna sada protsenti taastuva energiale. teadlased on öelnud, et see on võimalik, seega minu küsimus on, kas te panustate sellele, et analüüsida ja pingutada selle tuginevast, et me saaksime jõuda oma eesmärkidele, aitäh. okei okay,, thank you very much. selge, suur tänu. nii et nagu me enne nõustusime, annan teile võimaluse nüüd koordinaatorite küsimustele kõigepealt vastata ja siis läheme edasi järgmiste küsimuste juurde. Um, suur tänu juhataja ja suur tänu ka koordinaatoritele selle lahke tervituse eest ja teie märkuste ja küsimuste eest. üritan rühmitada oma vastused vastavalt teemadele ja üritan anda siis rühmiti vastused, aga kui mõni küsimus jääb vastuseta korralikult, siis hea meelega naasen selle juurde hiljem kõigepealt need küsimused, mis puudutasid rakendamist, mul on hea meel, et mitmed teist viitasid rakendamise teemale, nagu ma juba ütlesin, sissejuhatavas sõnavõtus on rakendamine meie jaoks keskse tähtsusega oma eesmärkide saavutamiseks ja me peame keskenduma ja jätkuvalt eh, siis olema keskendunud eh, rakendamisele ja see puudutab ka seda, kuidas konkreetselt igas liikmesriigis õigusaktid üle võetakse. kavatseme teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ka, mis puudutab rakendamist ja kavatseme teid hoida kursis tehtavatest edusammudest. küsiti konkreetselt ka riiklike energia- ja kliimakavade kohta, eriti mis puudutab eh, neid lünki, mis on tuvastatud erinevas raporti, erinevates raporti osades. kõigepealt, ma arvan, on oluline meelde tuletada, et raportite mustandid avaldati juba suvel ja see, et meil oli võimalus need läbi vaadata ja konkreetsete üksikasjalike märkustega minna tagasi liikmesriikide juurde oli väga kasulik eh, samm protsessis, kuna see võimaldab meil lõplikke eh, raporteid parandada eh, pärast nende märkuste esitamist suve jooksul kuulsime positiivset tagasisidet liikmesriikidelt. kolleeg siin kõrval, kes tegeleb samuti Äh, Energialiiduga võib samuti öelda, et äh, liikmesriigid võtavad tõesti endale kohustusi äh, sellega edasi tegeleda. jätkame seda tihedat koostööd ja arvamuste vahetust. kahekümne neljandal septembril toimub energiaministrite kohtumine. ka mina kohtun oma kolleegidega ja loomulikult tehnilisi koosolekuid pidevalt toimub selleks, et tagada, et meie koostöö säiliks ja et me saaksime tihedalt eh, koos töötada selleks, et järgnevate kuude jooksul vajalikud parandused sisse viia. küsiti ka fossiilkütuste kohta ja selle kohta, et fossiilkütuste toetuste küsimusega piisavalt eh, nendes riiklikes kavades ei tegelda. tõepoolest on see meie eeskirjades olemas ja kirjas, et fossiilkütuste toetused eh, tuleb välja tuua ja tuleb panna paika tegevuskava nendega tegelemiseks. kui seda te ei tehtud, siis tegime liikmesriikidele märkuse, et eh, ka seda tuleb parandada. nüüd üldisemalt rääkides, ma arvan, et mis puudutab taastuvenergiat ja energiatõhusust, peame olema ambitsioonikamad, aga samas ka konkreetsemalt ja üksikasjalikumalt peavad liikmesriigid välja tooma oma meetmed, mida kavandatakse, nii et teeme koostööd seal liikmesriikidega, et tuvastada, kuidas ja milliseid meetmeid tulevikus võetakse. üldisem küsimus esitati seoses sellega, kuidas eh, rakendamine ja uued eh, nii-öelda rohelise, eh, rohelise kava eesmärgid ühendatakse. ma arvan, et on oluline mitte sihti kaotada, meil on kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid paika pandud ja me peame tagama selle, et liikmesriigid oma kliimakavades, energia kliimakavades need eesmärgid ka täidavad. lisaks sellele peame me silmas pidama ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke, nagu teie küsimustes ja märkustes samuti kõlas äh, härra Nika. Ursula von der Leyen äh, viitas sellele, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke suurendatakse viiekümne protsendini ja võib-olla ka rohkem. nii et peame jätkama selle tööga paralleelselt oma kavade hindamisega. aga riiklikud energia- ja kliimakavad on keskse tähtsusega selleks, et tagada, et liikmesriigid ja meie kõik üheskoos äh, jõuaksime ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide saavutamiseni. siis kuulsime, ma arvan, et see on ka rakendamise küsimuse keskmes, äh, küsimust äh, meie majanduse kohta ja, ja vajaduse kohta investeerida teadustegevusse ja innovatsiooni. ma arvan, et Eh, see seos eh, majanduse vahel, me peame vaatama oma tööstuse konkurentsivõimet, on ka jätkuvalt eh, väga olulisel kohal meie poliitikameetmetes, poliitilistes juhistes, uue komisjoni presidendi juhistes on see samuti olemas, on samuti sees. nii et kui me räägime uuest rohelisest kokkuleppest, siis poliitilistes suunistes on praegu selgelt järjekorras välja toodud see, et esimese saja päeva jooksul tegeldakse teatavate teemadega, õiglase üleminekufondi kallal nähakse vaeva seal ja tööstuspoliitika ja konkurentsivõimega samuti tehakse tööd nii et esimese saja päeva jooksul tegeldakse eelkõige õiglase üleminekuga ja kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks kavalt, kavatsetakse luua ka eh, ulatuslik kava erinevate meetmetega, nii et ma ei saa üksikasjalikumalt selgitada, kuidas see täpselt eh, välja hakkab nägema, kuna eh, see on uute volinike poliitiline otsus, aga me ootame koostöö tegemist teiega sel teemal siis esitati konkreetne küsimus eh, heitkogustega kauplemise süsteemi kohta, mida teha seoses eh, õhutranspordiga, lennutranspordiga. Eh, ka sellega tegeldakse poliitilistes suunistes, aga ka parlamendi õigusandlusega seotud algatustes. ja terasesektor on seal samuti kõne all. kõigepealt, mis puudutab transporti poliitilistes suunistes, uus eh, komisjoni president viitas eh, toetustele, mis eh, praegu on seatud ja nende vähendamisele ja viidatakse ka meretranspordile. see on üks küsimustest, millega tuleb uuel komisjonil oma ametiaja alguses tegeleda. siis küsiti taastuvenergia kohta, kas on võimalik eesmärke täita, kas peame rohkem tegema, tõepoolest peame õigusaktid, õigusandluse uuesti üle vaatama. ja vaatame siis, kuidas sellega jätkata ja konsulteerime ka Euroopa Parlamendiga vastavalt praegusele korrale nüüd naasen Euroopa Parlamendi kaasatuse küsimuse juurde, ma arvan, et uus eh, oli uus president eh, rõhutas oma poliitilistes suunistes partnerlust Euroopa Parlamendiga, Euroopa Parlamendile tugeva hääle eh, ja sõnaõiguse andmisele ja konkreetselt ütles ta, et komisjon peaks esitama oma ettepanekud ka parlamendile. siis varem. see peegeldub selgelt ühesõnaga poliitilistes juhistes ja tulevatel aastatel teeme kindlasti tihedat koostööd. ja seda toetab ka uus komisjoni president. nüüd seoses teadus töö ja innovatsiooniga, eriti eh, salvestamise, energia salvestamise küsimus esitati. peame tõepoolest oma tehnoloogiat parandama. erinevaid eh, energia salvestamise aspekte võib käsitleda meie eelkõige käsitleme, käsitleme sektori integreerimist, kuidas erinevaid energiaallikaid kasutada selleks, et üksteist täiendada, aga ka selleks, et elektrit eh, kanda üle siis teisteks energiaallikateks, siis rohelist elektrit ja see kõik on tulevastel aastatel väga oluline ja sellega teeme me kindlasti tööd me peame arvesse võtma ka eh, teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni aspekti seal. üks on selge, investeeringuid on vaja, rahastamist on vaja eh, teadustegevusse ja innovatsiooni uues mitmeaastases finantsraamistikus. Eh, see on väga oluline sektorile, kui Euroopa tahab säilitada oma juhtivat positsiooni keskkonnasõbraliku eh, tehnoloogia ja tööstuse valdkonnas ja kui me tahame uuesti innovatsioonis, eh, innovatsiooni valdkonnas eh, tehnoloogias esikohale jõuda, siis peame tegema tööd. kui ma räägin investeerimisest ja rahastamisest, siis loomulikult mõtlen ma siin nii era- kui avalikku sektorit, mitmeaastane mm, finantsraamistik Euroopa tasandil ja ka erarahastus kestlik rahastamine ja maksustamine on seal olulised, me peame tagama selle, et kui investeerimismeetmeid kaalutakse, siis peavad need olema tõepoolest kestlikud ja aitama meil, aitama meil saavutada endale seatud eesmärke. siis küsiti ambitsioonide või võimalike algatuste kohta, mis puudutab gaasi ja gaasidirektiivi ja kuidas mõned turuoperaatorid või turuteenusepakkujad, eriti Gazprom on need uued õigusaktid vastu võtnud. meil ei ole kõh-, kahtlustki, et uued õigusaktid on sellised, kus selgitati, et gaasidirektiiviga kaetakse ainult Euroopa alasid me ei kahtle selles, et uus gaasidirektiiv on Euroopa Liidu toimimise lepinguga kooskõlas, aga ka meie eh, erinevate rahvusvaheliste lepingutega, nagu ka WTO eeskirjadega kooskõlas. mis puudutab Euroopa kohtu küsimust, siis läheme loomulikult sellele vastu enesekindlalt ja kaitseme gaasidirektiivi vajalikul määral Euroopa kohtus. või ka teistes vaidluste lahendamise eh, kogudes. ma arvan, et eh, ma ei ole kindel, et see on parim viis meie aja kulutamiseks, aga igal juhul oleme valmis seda tegema. mis puudutab nüüd gaasi ja võimalikke tulevasi algatusi selles valdkonnas, peame tagama selle, et me jätkame gaasi integreerimisega oma üleminekusse. gaas, eriti maagaas, on energiaallikas, mis on jätkuvalt oluline meie üleminekus. peame vaatama, kuidas seda parimal viisil teha, kuidas eh, parimal viisil CO2 heidet vähendada eh, gaasi tootmisel. peame vaatama erinevaid viise, kuidas seda teha In,, kindlasti investeeringud on seal vajalikud ja innovatsioon ja uued tehnoloogiad, aga meil on juba olemas teatavad vahendid selle tegemiseks nii et kui me mõtleme võimalike gaasialgatuste peale, siis loomulikult on see küsimus uuele eh, energeetika ja energiavolinikule, aga peame silmas pidama seda, kuidas eh, selline algatus kõige paremini viia kooskõlla uue rohelise kokkuleppega, aga ka energiajulgeolekuga ja taskukohase energiaga kogu Euroopa jaoks. ja kuna see küsimus on poliitiline, eh, see nõuab poliitilist otsust, siis ei saa mina siin täpsemalt vastata, aga see on kindlasti midagi, millele me tähelepanu pöörame ja eh, vaatame seda kindlasti CO2 heite vähendamise ja ülemineku kontekstis. ma arvan, et eh, olen nüüd kõikidele küsimustele vastanud ja kui mõni küsimus vahele jäi, siis hea meelega naasen no,. Uh, suur tänu, ja nüüd saavad sõna kolleegid, üks minut korraga. Äh, komisjoni liikmed, kõigepealt äh, proua del Castillo. suur tänu, teen lühidalt äh, ja annan teile aega, et saate kõrvaklapid pähe panna. kõigepealt õnnitlused ametisse nimetamise puhul. meil on väga hea meel siin pärastlõunal teiega kohtuda, teil on väga palju kogemusi Euroopa Komisjonis ka muudes valdkondades ning nii palju, kui me teame, siis olete väsimatult äh, ennast arendanud. varasema parlamendi koosseisus oli olukord tõesti otsuste ees ja nüüd on meie ees rakendamine ehk siis otsuse tegemine toimus eelmise viie aasta jooksul ja nüüd vastutame me rakendamise eest, me ei tohi ebaõnnestuda, me peame eh, jõudma tulemusteni. kui me ebaõnnestume, siis seetõttu, et me oleme liiga ambitsioonikad või liiga vähe ambitsioonikad niisiis me peame tagama selle, et meil oleks äh, vajalik analüüs riiklike eelarvete kohta ja siin on vaja väga palju peenhäälestust me peame teadma täpselt seda, kus liikmesriikidel tekib eelarve puudujääk ja kus mitte. ma arvan, et meil on vaja sellist detailset lähenemist seoses eelarvega ka siin valdkonnas. me peame kasutama seda võimalust selleks, et riiklikke kavasid äh, äh, silma all hoida, et me ei ebaõnnestuks. mul on küsimus tööstuse heitmete kohta me peame tõesti teadma, kuidas me vähendame süsinikuheiteid. ja see on väga tähtis teema ja see on väga tähtis ja võite loota meie koostööle. me ja kindlasti on meil ka edaspidi äh, täiendavaid küsimusi esitada, seega palun teil ajast kinni pidada, härra Sorinja, palun. suur tänu ja tahaksin teile edu soovida uues ametis. variraportöörina äh, juhtimisraamistiku osas Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis mõistame me, kui olulised on kliimakavad poliitilise ähm, kohustusena ja mul on mõned küsimused. kas meie poliitilised lubadused, me oleme väga palju rääkinud rohelistest kavadest, aga samas on hoiatav see, et riiklikud kavad ei suuda isegi praeguseid eesmärke täita. kuidas me siis suudame tagada selle, et äh, et suudame ühendada need erinevad lähenemised. ja kõige tähtsam puudutab tavakodanikke energiavaldkonnas. meil oli suurepärane arutelu Portugalis e, spetsialistidega. me peame minema rohujuure tasandile kodanikele, me ei peaks rääkima mitte ainult ekspertidega. me rääkisime dünaamilistest kodanikuplatvormidest ja kõigest, kuidas seda oleks võimalik e, laiemalt arendada, aitäh! suur tänu, proua Mihhailova järgmisena. suur tänu, proua esimees. lugupeetud peadirektor, palju õnne teile ja soovin teile edu ka äh, tööd sellel, äh, selles keerulises valdkonnas. arvestades seda, kui viisakal viisil teavitasite meid äh, riiklikest kliima- ja energiakavadest, sooviksin teilt äh, konkreetsemaid ähm, sõnu selles osas. kas te arvate, et teil on piisavalt äh, vahendeid selleks, et mõjutada liikmesriike, kui nad valmistavad neid riiklikke kavasid ette? ja kahjuks äh, esialgses sõnastuses me ei näe mingeid väga julgustavaid sõnu kus ei ole piisavat ambitsiooni ja selgeid meetmeid kas te arvate, et teil on piisavalt vahendeid äh, mõjutamiseks ning liikmesriikide julgustamiseks selleks, et nad äh, äh, kohalikud konsultatsioonid erinevate sektoritega läbi viiks, mitte ainult energiasektoriga piirdudes, aitäh! aitäh, järgmisena härra Puusek, palun suur tänu, proua esimees ja tahaksin liituda kolleegidega. Äh, proua peadirektor, teid õnnitledes uuel ametikohal. aitäh teie valmiduse eest äh, ka Energiafoorumil kaasa lüüa, see on meile väga tähtis. ja õigustatult on öeldud see, viidatud äh, rakendamisele, mis puudutab kõiki õigusakte mis on vastu võetud äh, viimase viie aastaga. aga kui nüüd lähtuda Energialiidust, siis on meil äh, tegemist viie sambaga. selleks, et hoida õige tasakaal kõikide sammaste vahel, äh, on jõupõnktides olulised näiteks teadus-arendustegevus, nagu ütlesite, selle kohtagi olulisi sõnu, aga lisaks sellele tarnekindlus ja hinnad eh, ning teisest küljest kliima. võib öelda, et siin ei ole mingit vastandumist, aga mõningate liikmesriikide puhul võib see nii olla, sest meie olukord on eh, väga erinev. ja kuidas te näete seda probleemi, sest me tahaksime liituda edasi ja meil on vaja toetust eh, integratsiooniks. vähemalt mina isiklikult äh, tahaksin äh, midagi sellist äh, näha. üleminekupiirkonnad, jah, palun tehke kõik, mis võimalik selleks, et kodanikele anda sõnum, et me oleme valmis neid toetama, aitäh. aitäh, härra Pukner, palun. suur tänu jah, siin räägiti energia salvestamisest ja räägitakse isegi, et ei olla veel eh, mõistlikku energia salvestamist ja et on vaja teadusuuringuid, aga juba terve rida suuri eh, tehnорajatisi on selleks olemas. Eh, aga nad ei ole ärikasutuses, kommertskasutuses, sest vähemasti osaliselt Saksamaal on neil kahesugused ülesanded. E-, e-, Nad on maksustatud kahesuguste maksudega. ja e, on vaja poliitilist tahet. ja ei taheta ka söest väga kiiresti loobuda mida nüüd teie kavatsete teha, et selline tobe maksustamine eh, ja lõpetada selline rumal tegevuspraktika? suur tänu, härra Hassel, palun. Uh, aitäh, proua esimees, lugupeetud peadirektor, palju õnne teile eh, ametinimetuse puhul eh, soovin teile kõike head mul on kaks küsimust, viitasite äh, probleemina kõigepealt äh, seoses riiklike energia ja keskkonnakavadega äh, energiatõhusule ning taastuvenergia osakaalule. mis puudutab taastuvenergiat, mida te arvate sellest, mida mõned äh, on turul väljendanud kus rõhutatakse seda, et on vaja taastuvenergia osakaalu suurendada ja osades liikmesriikides võiks seda teha ainult äh, selle hinnaga, et kasutatakse äh, mingit äh, ristuvat toetussüsteemi ja, või näiteks siis tõusta, tõsta gaasi hinda kodumajapidamistele ja mis võiks endaga kaasa tuua vaesuse, eriti just Kesk- ja Ida-Euroopas ning teine küsimus on seotud gaasiga. juba viitasite, et sellel on oluline roll, aga mida te näete perspektiivis, mis, kas mõni fossiilkütusega seotud või ütleme, kivisöe äh, äh, elektrijaama asendada mingi muu versiooniga, eriti mis puudutab lühi- ja keskpika perspektiivi, aitäh. proua Spiraki, palun. suur tänu, proua esimees, palju õnne teile, proua peadirektor tahaksin jääda põhifaktide juurde, sest oluline on mõista seda, kui lähtuvalt äh, uue komisjoni presidendi sõnadele on meil vaja täiendavat õigusloomet selleks, et äh, jõuda uue rohelise majanduseni või kas me saame siis praeguseid õigusakte rakendada, sisse tuues mõningaid äh, täiendusi. ning teiseks, mis puudutab Kreekat, nagu te teate, siis meie olukord on väga keeruline meil on väga palju potentsiaale seoses teatud tootmisvõimsustega. kas äh, hakkate läbirääkimisi pidama ka Kreekaga, mis puudutab BCP-d, BBC-d ja meie energiasegu muutmist? nagu teate, siis on see riiklikus pädevuses, aga meil on vaja komisjoni toetust endiselt, aitäh. aitäh härra Dobissovski. suur tänu, äh, palju õnne teile, proua peadirektor, ma kuulsin järgmist märkust minu küsimus puudutab äh, kaevanduspiirkondi Euroopas, sealhulgas kivisöe kaevandamist kus on äh, vaja uuendusi ja muuta väga palju piirkonnas, mis võib endaga kaasa tuua töökohtade kao. võimalik kohane äh, komisjon mõistab neid riske ja neid probleeme. kas teil on äh, mingisuguseid ideed, kuidas kulu tulu analüüsi selle ülemineku puhul hinnata, me tahame aidata selliseid riike nagu Poola, Tšehhi Vabariik ja Rumeenia härra Gransudevski küsis küsimuse, mida mina tahaksin rõhutada. Ursula von der Leyen rääkis teatud ettepanekutest, kus kehtestatakse maks CO2 heitmetele. maks heitmetele on ettepanek, mille kaudu soovitakse kaitsta meie Euroopa tootjaid Äh, konkurentsis globaalsete äh, konkurentidega, mis te arvate selle kohta, aitäh? aitäh, härra Kaier, palun. suur tänu ja minagi ühinen õnnitlustega. aga minu küsimus puudutab äh, valdkondade ühendamist. ma olen viimastel aastatel kogenud, et koostöö erinevate tööstussektorite vahel aitab meil saavutada meie kliimaeesmärgid. seda ma kõike ei kuulnud teilt. ma ei tea täpselt, kuidas see poliitiliselt võiks ette näha, kuidas need sektorid ikkagi kokku viia ja ühendada, siin on suur potentsiaal, aga võib-olla räägiksite oma mõtetest sellega seoses? Thank you very much uh.... aitäh, härra Flago, palun. suur tänu, proua esimees. sooviksin äh, tänada meie külalist äh, selle olulise teema käsitlemisel ja ma loodan tulevikus heale koostööle tahaksin midagi öelda rakendamise kohta, sellele on viidanud mitmed kolleegid. jah, me teame, et liikmesriigid on äh, koostanud oma energiakavasid, mõned liikmesriigid on olnud ambitsioonikamad võrreldes teistega. minu arvates oleks väga hea, kui komisjon saaks äh, koostada konkreetsed ja läbipaistvad hinnangud nendele kavadele ning äh, tuvastada, kas seal on mingisuguseid probleeme ning üritada kõiki liikmesriike tegutsema täiel rinnal pingutama. minu küsimus on selline, kas komisjon on mõelnud sellele, kuidas et karistada mõningaid äh, plaane, kus, mis ei ole piisavalt ambitsioonikad ja kui, siis mil viisil? härra Kelly taastuvenergia raportöörina ei ole ma üllatunud, et on puudujääk ambitsioonides äh, liikmesriikide lõikes, sest äh, paljud ei soovinud äh, neid võrreldes esialgse plaaniga suurendada, kui me rääkisime kolmekümne kahest protsendist. lisaks ei soovi nad ka tagada seda, et üksikisikud ehk siis tarbijad ja kogukonnad seda toodaksid, taastuvenergiat ja seega seire ning aruandlus on kindlasti komisjonile väga tähtsad. mina olen rääkinud äh, mitmete äh, inimestega sellel teemal ja nad on öelnud, et olid kavad. Nad on valmis energiat omale toetama, aga seda blokeeritakse. minu kodus äh, riigis on üks loa saamine, teiseks on muud komplikatsioonid. kas iga kahe aasta tagant võiks komisjon koostada raporti äh, Äh, selle kohta, millised on need tõkked liikmesriikides ja teha ka ettepanekuid nende probleemide lahendamisele. härra Petersoni tahaksin tänada, et äh, oluline on äh, siin motiveerida, aga samas ka karistada suur tänu, äh, ütleb proua Dussant, sooviksin samuti õnnitleda peadirektorit. fossiilkütused on ohtlikud, aga senini äh, kahjustavad nad hävitavalt Euroopa Liitu ja liikmesriike. komisjon ütles eelmise aasta jaanuaris, et kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kuusteist vahel viiskümmend viis miljardit investeeriti iga aasta nendesse ohtlikesse allikatesse. riiklikud kavad, millest te rääkisite sealhulgas ka Prantsusmaa eh, väidab, et nad ei toeta fossiilkütuste investeeringuid vaatamata reaalsusele ja minu küsimus, proua, on teile öelda, kuidas te üritate lõppude lõpuks piirata ja sundida neid liikmesriike otseste ja kaudsete investeeringute läbipaistvust tagama, kuidas te tagate eesmärkide saavutamise, mis on G7 ja G20 raames seatud, ehk siis puudutab kaks tuhat viiskümmend aastaks taastuvenergia allikatele üleminekuks, täielikuks üleminekuks, aitäh! härra Fulukland. suur tänu. ja tahaksin rääkida oma emakeeles, taani keeles. palju õnne teile ametisse nimetamise puhul ja tahaksin tõstatada küsimuse, mis puudutab komisjoni hindamist seoses äh, kestliku energiaga. väga hästi on dokumenteeritud see, et äh, komisjon ülehindab äh, hinna, hinda, taastuvenergia hinda, tuuleenergia tootmise hinda ja ka päikeseenergia hinda. mitmed hinnad on tegelikult odavamad kui äh, viidatud Põhjamerel, näiteks ehitame me tuuleparke, mis on odavamad kui komisjoni äh, prognoosid ja äh, hindade ülepaisutamine on probleem taastuvenergia puhul, sest see võib küsimuse alla seada äh, meie eesmärkide täitmise. kuidas te seda poliitikat muudaksite? aitäh. härra Bellami, palun. suur tänu ja palju edu teile ametisse nimetamise puhul. see on hea Äh, uudis, tahaksin sõna võtta prantsuse keeles, mul on küsimus selles osas, mis on Prantsusmaale ja teistelegi väga huvitav, mis puudutab äh, hüdroelektrijaamu, nagu te teate, siis komisjonil on vaidlus Prantsusmaaga juba mõningaid aastaid, mis puudutab konkurentsi avamist äh, sellel teemal turul ja tegemist on elava aruteluga, sest see võib destabiliseerida sektorit, mis toodab hetkel täiesti rohelist ja odavat energiat, kaksteist protsenti Prantsusmaa energiast, mis on teie arvamus ja kas te ei usu, et oleks oluline, et seda sektorit ei destabiliseeritaks, peatamata meie kõigile jõupingutustele eh, selles osas, aitäh! suur tänu, proua Wise! Thank you and again! suur tänu! väga palju häid küsimusi on täna siin esitatud ja toetan äh, Nilsi tema küsimuses, mis puudutab andmeid äh, seoses hinnakujundamisega aga selleks, et olla veidi originaalsem, tahaksin ma esitada muu küsimuse, mis puudutab äh, kommunikatsiooni rakendamises ja üleminekuperioodi osas, mille alguses me oleme, sest meil on libauudised, libaandmeid, libateadus ning äh, ei ole vaja mitte ainult, et vabaühendusi arvesse võetaks, aga ka äh, laiemaid ja muid äh, huvirühmi kogu Euroopas selleks, et neid rahustada ning äh, keskenduda ja öelda, et me tuleme toime, aga ka selgelt väljendada äh, arvesse võtta süstemaatilisi ohte, mis võivad puudutada andmesüsteeme Euroopas, mida te sellest arvate ja võib-olla ka valdkondade üle see Äh, koostöö kohta näiteks äh, kommunikatsiooni peadirektoraadiga, aitäh! härra Gonzales Casares, palun järgmisena. suur tänu, palju õnne teile ametisse nimetamise puhul. Teil on väga keeruline, aga väga põnev äh, ülesanne järgmisteks aastateks taastuvenergia direktiivis on öeldud, et kaks tuhat kaks, kolmkümmend aastaks võiks meil eh, ületada eesmärke. kas te arvate, et me peame ootama kuni kaks tuhat kolmkümmend aastani selleks, et neid muuta, arvestades lubadusi, eh, mida on eh, välja käinud proua von der Leyen ja lisaks ka õiglane üleminek. mina olen pärit Galiitsiast Hispaanias, kus on suurim elektrijaam ning äh, see piirkond äh, avaldab meelt, sest nad mõistavad, et nad peavad äh, süsiniku, söelt üle minema kombineeritud energiaallikatele olukord on nende jaoks väga keeruline, millise sõnumi komisjon saaks neile anda selleks, et nad tõesti saaksid uskuda võimaluse, mis puudutab õiglast üleminekut, me räägime siin sadadest töökohtadest selles äh, tehases ja see ei ole mitte ainult seal, vaid ka teistes Euroopa piirkondades on äh, tagajärjed sellele üleminekul. sooviksin küsida, milliseid meetmeid plaanite vastu võtta, arvestades hiljutisi äh, energiaanalüüse ning energiatõhususega seonduvat, aitäh! proua Paulus, palun! suur tänu ka minu poolt, õnnitlused äh, ametikohal ma mõistan riiklike kavade puhul, et te toetate koostööd ja julgustamist, aga samas üksteist liikmesriiki ei ole eh, kivisöest loobumise kohta mingisuguseid andmeid andnud, mis on väga tähtis ja tahaksin uurida, milliseid edusamme selles osas on saavutatud. ja nagu ka varem mainitud, siis ambitsioonist ei piisa kaks tuhat viiskümmend aastaks eh, ja isegi mitte Pariisi leppe eesmärgile, mis on varasem tahaksin teada, kas te olete valmis äh, oma lähenemist muutma, sest lõppude lõpuks on küsimus selles, kui palju süsinikku me õhku paiskame ja mitte mis aastani me seda teeme salvestamisest on mitmel korral räägitud, kõik riigid peavad sellega tegelema, kas te ei arva, et Euroopa Liidul oleks unikaalne võimalus saada nende tehnoloogiate ehm, maailmameistriks erinevate äh, saavutustega ja uuendustega? ning veel üks väike küsimus, mis puudutab energiatõhusust, nagu rõhutasite, kõnelejad katkestatakse järgmisel korral, proua Palus. ja nüüd proua Kumpula-Natri aitäh ja mul on väga hea meel, et olete siia tulnud meie uues parlamendi koosseisu ette ja meil palju edu teile ja head koostööd tulevikuks. ma arvan, et uute küsimusteks enam aega ei ole, tulen selle juurde, mida koordinaator küsis, mis puudutas salvestamist ja akusid, sest meil on väga palju õigusloomet ja me tahaksime heitmetest loobuda, me soovi-, teame, et on vaja rohkem äh, Äh, õigeid lahendusi ja tõhusust. Äh, eesmärgid ei ole olnud piisavalt ambitsioonikad komisjoni poolt, mis puudutab äh, akusid ja muud. kas te olete valmis jätkama selles osas minu süü-? E, e, sõnad on koordineerida, koordineerida, koordineerida ja äh, proua van der Lainer viitas ka äh, mingisugusele maksustamisele. meie rääkisime mehhanismist, tema rääkis maksustamisest, mille osas on vaja väga palju koostööd erinevate peadirektoraatide vahel ja kindlasti saate seda teha riiklike kavade puhul ka eluaseme sektoris on vaja teha jõupingutusi ja tehke olukorda lihtsamaks liikmesriikidele ja koordineerige, koordineerige, koordineerige, aitäh! Madame Carvalho. proua Carvalho tegelikult küsimust esitan härra Eeler, aga proua Carvalho küsib need küsimused. väga lihtne küsimus sünergia eh, Euroopa Horisonti ja innovatsioonifondi vahel ETS-is, kas eh, on kombineerida võimalik neid kahte eelarvet selleks, et väikese süsinikuheidetega terast toota? teiseks, eh, konkreetne eesmärk ETS-i fondis näiteks söe piirkondadel ülemineku hõlbustamiseks. proua Toia. La direttrice anche da parte mia e un apprezzamento per la chiarezza con. ma tänan. ja minagi õnnitlen teid ja tänan, et te niivõrd konkreetselt kirjeldasite eh, praegust eh, olukorda ja rääkisite ka tulevikuplaanidest jah, strateegiat konkreetsete teemade juurde on väga oluline. ja siin küsiti ka, kuidas tõesti e, saavutada see, et ka nõukogu edasi liiguks. E, mõned liikmesriigid jah, on leidnud põhjendusi oma viivitustele ja nii edasi aga see kõik toimub, äh, selline toppamine nende arvelt, kes oma eesmärgid saavutavad. kui keegi hiljaks jääb, siis äh, ei saa ju tegemata ülesandeid teistele jaotada. me oleme siin parlamendis oma tööd äh, ühele poole saanud, aga, aga pakett on toppama jäänud nõukogus. ma pean siin silmas öko kaastulitlusvõime paketti. ja Mercosur, võib-olla ka sellel teemal ütelda paar sõna um,. suur tänu, proua Jürgensen. suur tänu, et tulite ja edu teile uues ametis. jah vaadatakse teaduse poole ja leitakse, et me oleme kliimakatastroofi veerel ja nüüd on väga suured ootused meil teile selles olukorras. nüüd, millised konkreetsed meetmed tuleb võtta selleks, et et elamu ehituses viiskümmend viis protsenti säästu saavutada. ja kuidas äh, talitada nende liikmesriikide puhul, kes ei ole veel nii veendunud ja saadikud, kes ei ole nii veendunud, äh, veenda neid sellest, et äh, sammuda neid meetmeid, mis töökohti loovad ja majandust turgutavad. ja mis on teie jaoks kõige peamine prioriteet hetkel? as you can see <laughs> an endless uh, list of issues and uh, I'm... jah, siin on terve eh, loetelu probleemidest. ma arvan, et neid eh, küsimusi tulnuks veelgi, kui aega olnuks meil rohkem, aga palun. saate nüüd vastata vähemalt osale küsimustest. ma tänan. suur tänu kõigile eh, ja heade tervitussõnade eest ja soovide eest. jah, on raske nüüd, kui ma vaatan neid märke, mis ma siin tegin, otsustada, mida öelda, ma teen oma parima, et vastata teile. ja siis ma loodan, et te olete kannatlikud, võib-olla mõned küsimused ei ole vastust saanud või ei ole piisavalt selget vastust saanud, igatahes järgmisel kohtumisel me jätkame arutelu et terve rida teist tõstatas äh, selle küsimuse, et on vaja äh, võidelda libauudiste vastu ja on vaja suhelda kodanikega ja kaasata kodanikud meie tehtavasse töösse. ma tahaks just sellest teemast alustada. Euroopa kodanikud ongi ju siin kõige keskmes viimastel aastatel me oleme näinud, kuidas ikka rohkem ja rohkem peetakse dialoogi kodanikega. Portugalis oli meil üks foorum, väga head tulemused on sellel, väga palju osalisi oli. kuidas kliimateemadega kõikjal Euroopas praegu avalikkus tegeleb, oleme seda näinud, nii et saame tugineda juba saavutatule ja aktiivselt edasi peame suhtlema kodanikega. mõned juhtisid tähelepanu sellele, et et ei ole ühesugune arusaam valdkondades erinevates, erinevates riikides Euroopas, aga tähtis on, et me kuulaksime kõik ära. kuulaksime ära erinevad mured ja seisukohad. ja kui me loeme poliitilisi suuniseid, mis me saime Ursula von der Leyenilt, siis me näeme, et seal viidatakse erinevatele osalistele meie ühiskonnas, räägitakse kaasavast protsessist Eh, tuleb kaasata piirkonnad, riigid, eh, tööstussektor, kodaniku, ühiskonna esindajad. Eh, nii et teavitusprotsess peab jätkuma ja ma loodan, et saan omapoolsedki panuse anda. ja teie Euroopa Parlamendi liikmetena olete ju otse kodanike poolt valitud ja teil on peatähtis roll lähiaastatel siin teavitustöös. räägiti Energialiidu erinevatest sammastest, loomulikult kliimamuutused, jätkusuutlik ja puhas energia, aga on ka teised aspektid, millele tuleb jätkuvalt tähelepanu pöörata ja ma loodan, et ma selgelt ütlesin välja, et me kavatseme energiapoliitika põhielemente järgida. energiaga varustatus, gaasi roll selles kontekstis vajadus tugineda gaasile, see on üks osa rohelisest üleminekust ja söelt üleminekust. söe kaevandamise loobumisest üleminekul puhtale energiale. jah, riiklikud energia kliimakavad kajastavad ka söe temaatikat siin on ka nii, et mitte väga selged ei ole alati need kavad äh, fossiilsete kütuste osas ja sellega, mis nendega kavatsetakse ette võtta. ja äh, kui meil on riiklikud energia ja kliimakavad, mis ei ole piisavad ega aita meil eesmärke saavutada, et mida siis teha, küsiti paar üldist märkust selle kohta. kõigepealt need kavad, mis me saime suvel, on lihtsalt projektid, kavade projektid, aga see on tähtis samm. see on selline vahepealne samm, mis võimaldab meil läbi vaadata need kavad ja siis juba teha väga põhjalikud kommentaarid liikmesriikidele. ja kõik liikmesriigid said meilt soovitusi ja märkusi, osa on eesmärkidele lähemal kui teised. mõned mõnedes äh, sektorites mõned liikmesriigid lähevad isegi kaugemale kui eesmärgid aastat kaks tuhat kakskümmend, samas teistes jäävad maha. aga tegemist on projektidega. ja tänu sellele me oleme saanud anda konkreetseid soovitusi. jah, need projektid on lihtsalt üks samm, aga veelgi tähtsam on see, millised on lõppraportid, mis valmivad selle aasta lõpuks Need riiklikud kavad äh, sisaldavad poliitilisi kohustusi, aga äh, on ka kohustused, mis tulenevad regulatiivsest raamistikust, õigusaktidest. ja meil on terve rida instrumente, nagu alati Euroopa Liidu õiguslikus raamistikus, mis tagavad korraliku ellurakendamise ja selle, et liikmesriigid ka täidavad oma kohustused, milles ollakse kokku leppinud, kui tegeldi õigusloomega aga vahe peal on kõige tähtsam see, et liikmesriikidega oleksime kogu aeg kontaktis ja et tõesti parandataks neid kavasid, nagu me palusime. väga palju tööd praegu toimub tehnilisel tasandil ja ka poliitilisel tasandil leiab aset eh, ja kuu lõpus ka energianõukogus ja kõrgema ametnike tasandil. nii et Eh, lõppkokkuvõttes me siis näeme, kuhu me oleme välja jõudnud oma eesmärkidega, kuivõrd ambitsioonikad oleme olnud, millised on olnud algatused, konkreetsed meetmed ja siis otsustame, kuidas reageerida. jah, kodanikud. mõned teist rääkisid energiavaesusest. endiselt väga aktuaalne teema, millega tuleb tegeleda. me kõik ju teame, et ollakse Euroopas äh, mõnedes liikmesriikides ja piirkondades mures selle pärast ja äh, äh, reageeringuna oleme näinud, et on küsitud, et milline on energiahindade, energiapoliitikate mõju sotsiaalses plaanis, majanduslikus plaanis. aga me tahame tõesti õiglast üleminekut, et see oleks õiglane kõikidele ühiskonnakihtidele ja see üleminekufond on instrument, mis meid aitab. nii et selle dilemmaga töötame edasi teiega koos. rakendamine ja see uus roheline kokkulepe ja poliitilistes suunistes kajastuv nägemus. kas see on ainult need õigusaktid, mis me oleme juba vastu võtnud või on ka mingid uued õigusloomelised algatused tulemas? poliitilises suunises öeldakse selgelt, et on konkreetsed algatused tulemas, kliimaseadus, õiglase see üleminekufond ja teised ja mina isiklikult leian, et kõik, mis me teeme, peab tuginema tõhusale rakendamisele. tuleb, peab rakenduma see õiguslik raamistik, mis meil juba olemas on. nüüd Äh, piiriülene süsinikumaks. väga palju oma ajast komisjonis olen ma just mõtisklenud selle konkreetse teema üle. ja lähiaastatel teen seda edasi, sest see teema on tõusetunud ja ka poliitilised suunised käsitlevad seda, aga ma ei saa praegu konkreetsemalt öelda, et kuidas ja millal sest see nõuab põhjalikku analüüsi ja head ettevalmistustööd kõigepealt komisjoni talituse tasandil. on vaja analüüsida nii süsinikulekte aspekti, tähtis on, et siin probleeme ei tekiks, aga on vaja ka majanduslikke tagajärge ja analüüsida ka juriidilised küsimused lahendada ja ka liikmesriikide kohustused peavad saama täidetud, aga rohkem ma sel teemal praegu peatuda ei tahaks. ma arvan. ei, siiski küsiti salvestamise kohta, innovatsiooni ja tehnoloogia kohta. ja kuidas sektorit eh, nagu integreerida, eh, ühendada paremini. me praegu oleme kaardistamise algfaasis, et mida tuleb teha ja mida see tähendab ja see sektorite integreerimine eh, nagu kokkuviimine tähendab erinevatel inimestel siiski erinevat asja, praegu on vaja kõigepealt selgust siin saada, mida me siin silmas peame ja peame kaardistama erinevad elemendid kui me räägime erinevate sektorite, valdkondade, energiaallikate integreerimisest, siis on tegemist väga keerulise teemaga ja on vaja väga põhjalikku eeltööd teha. jah, ja tehnoloogiaga see seondub kõik, salvestamine, vesinik, üks osa vastusest on tehnoloogia, aga tehnoloogia kasutuselevõtt on teine pool et kuidas seda teha nii, et see on kõige parem meie konkurentsivõimele, meie tööstusele sellega me peame edasi tegelema. ja siis olen valmis ka teiega arutama seda teemat. energiakasutuse tõhusus, jah, sellestki küsiti ja elamuehitusele viidati. huvitav on see, et energiatõhususel on nii tohutu potentsiaal ühelt poolt, aga samas on pettumust valmistav, et me ei ole suutnud äh, seda potentsiaali ära kasutada kui me vaatame, kuidas on Euroopas lood elamuehitusega, jah, meil on väga palju ilusaid vanu ehitisi, aga peame mõtlema selle peale, kuidas meie ehitatud keskkond ikkagi energiaefektiivsemaks muuta, selleks on vaja investeeringuid. nii et oleme täna paljustki rääkinud. meil on vaja äh, nii avalikke vahendeid, aga ka erainvesteeringuid selleks. ja siin on jälle vaja koostööd erinevat, teha erinevate poliitikavaldkondade vahel. ja samuti MFF peab seda kajastama. ma arvan, et enamik teemasid ma võtsin läbi ja kui midagi jäi vastamata, hea meelega tulen teie juurde tagasi. siiski viimane asi oli üks konkreetne küsimus siiski. konkreetsed liikmesriikide juhtumid BITC Kreekas eh, eh, hüdroelektrijaam Prantsusmaal ja Saksamaal. Eh, tehnoloogiate teema Need on jah, konkreetsed äh, liikmesriikide probleemid, millest ma tean tänu oma eelmisele ametikohale. ja ma tegelen nende asjadega edasi energeetika seisukohast, pidades silmas äh, konkurentsi siseturule, energia julgeolekut ja taastuva energia eesmärke ja heite vähendamise temaatikat nüüd fossiilsete kütuste teema. see on jälle midagi, mis kajastub riiklikes energia ja kliimakavades ja kui liikmesriigid selgelt ei ütle, mida nad plaanivad fossiilkütuse subsideerimisega teha, siis me tõesti juba täpsustame liikmesriigiga seda teemat. aga nüüd ma panen punkti, sest aeg on juba hiline, aga aitäh suur tänu selle meeldiva arutelu eest. suur tänu. Thank you for coming, thank you colleagues for uh.... aitäh, et tulite. aitäh, kolleegid, et nii huvitatud olete. jah, meil on vaja tõhusat energia peadirektoraadi peadirektorit ja me loodame väga teie peale. loodetavasti jälle peatselt kohtume, et edasi arutada teemasid mida me käsitleme, aga meie kohtumine ei ole veel läbi, ma kuulasin teid nii palju, andke mulle nüüd kümme sekundit selleks, et saaks koosoleku lõpetada. järgmine kohtumine on kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal septembril. ja tänane kohtumine on nüüd lõppenud, aitäh